So um, welcome back. niisiis, tere tulemast tagasi. me alustame üheksanda päevakorrapunktiga. nimelt nõukogu direktiiv äh, äh, seitsekümmend kaheksa aastast kaks tuhat, millega luuakse raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealule pääsemisel. Äh, arutame esimest korda kolleeg Adam Koša raportit ja koordinaatorid eh, siin meie tööhõivekomisjonis otsustasid, et oma algatuslik raport tuleb ja libe on see, kes arvamuse koostab, nii et ma annan nüüd Adam Košale, oma kolleegile, kõigepealt sõna. ma tänan proua esimees, kallid kolleegid. see on ülimalt tähtis teema. kui me räägime diskrimineerimisest ja võitlusest selle vastu, siis enamik Euroopas arvab, et enamikes eluvaldkondades on inimesed juba kaitstud. meie siin tegeleme ainult võrdse kohtlemise teemaga töö saamisel ja kutsealale pääsemisel. aga see, väga tähtis on vaadata, kuidas liikmesriigid seda direktiivi rakendavad. see ülddirektiiv võeti vastu aastal kaks tuhat ja seal on kirjas üldraamistik, mis puudutab puudutab võrdset kohtumisest tööhõives ja kutsealale pääsemisel, kutseharidus, väljaõpe, koolitus, ei tohi toimuda mingit diskrimineerimisest religiooni, usutunnistuse, puuete, seksuaalse sättumuse või vanuse alusel. see saab olema suureks, suureks väljakutseks meie jaoks kui me vaatame, kuidas direktiivi on rakendatud, siis ei pea me käsitlema mitte ainult seaduse tähte, vaid vaatama ka, mis toimub praktikas ja kuidas liikmesriigid võitlevad diskrimineerimisega. ja kõigest sellest tuleb juttu ka minu raportis ja just sel põhjusel ma otsustasin eh, oma raportis eh, aluslepingud erinevatele artiklitele viidata, põhiõiguste harta on nüüd ka eh, hõlmatud minu raportiga ja üksteist erinevat Euroopa Kohtu kaasust on samuti leidnud viitamist. sest need on kõik väga tähtsad aspektid, kui me vaatame, kuidas direktiivi praktikas rakendatakse. meil ei ole olnud senini põhjalikku analüüsi, kuidas viimase kaheteist aasta jooksul on direktiivi ellu rakendatud. nüüd vastavalt artiklile üheksateist direktiivis tuleb iga viie aasta tagant direktiiv üle vaadata. minu arvates tuleks seda teha põhjalikumalt ja hoopis sagedamini. E, selline viieaastane perioodiline läbivaatamine e, peab nüüd toimuma käesoleval aasta sügisel ja me ootame, et Euroopa Komisjon selle ülevaate ka trükis avaldab minu aruande artiklis kolmteist ma olen rääkinud pilootprojektist. ja viis saadikut neljast fraktsioonist äh, on ka selle pilootprojekti mõttega äh, kaasa läinud, nimelt diskrimineerimise vastane võrgustik see pilootprojekt on meie komisjonis ka pälvinud laia toetuse. ja lõpetuseks. üheksa kuud on nüüd peetud kolmepoolseid läbirääkimisi ühtekuuluvusfondide üle. ja meil on ex-ante tingimuslikkuse klausel e, ühissätete määrusesse läinud ühtekuuluvusfondide kohta ja sellelegi ma tahtsin viidata. ma loodan, et e, selle raportiga on meil hea lähtepunkt meie tööle ja nüüd ma ootan huviga teie muudatusettepanekuid, mis e, muudavad minu teksti nagu te teate, ma olen alati valmis kompromisse tegema ja ma olen veendunud selles, et tulemuseks on raport ja tekst, mis vaatab tulevikku ja pälvib enamiku toetuse siin komisjonis ja eh, annab ka komisjonile ülesanded kätte järgmises aastateks ja nüüd ma ootan huviga kolleegide küsimusi ja ettepanekuid ja nüüd saab sõna raportöör, variraportöörid kõigepealt proua Kliveti. Äh, ma tänan, proua esimees. minagi arvan, et tegemist on ülimalt tähtsa teemaga minu arvates on siin väga tähtsaid aspekte, millele viidatakse juba pealkiri ise. nimelt üldine raamistik võrdleks, võrdseks kohtlemiseks luuakse selle direktiiviga, aga minu arvates ei ole tegemist üldise raamistikuga, sest siin lihtsalt viidatakse mõningatele diskrimineerimise juhtudele mis võivad aset leida tööturul ja mõjutada tööjõudu, nii nagu raportöör ka viitas. ja ma arvan, et ma ei ole üksi, kui ma ütlen, et minu arvates on Euroopa Liidus vaja sellist üldist direktiivi, mis hõlmab kõikvõimalikke diskrimineerilisi liike, sealhulgas soopõhine diskrimineerimine etniluse alusel ja ainult nii on võimalik võidelda diskrimineerimisega töökohal, sest kunagi ei ole nii, et tegemist on puhtalt ühe diskrimineerimise liigiga. diskrimineerimise ohvrid võivad olla noored naised, eh, mustlased, kes eh, veel otsivad tööd. Eh, alati on tegemist korraga mitme diskrimineerimise aspektiga ja kui meil on ülddirektiiv, siis on sellest suur abi diskrimineerimise ohvritele, sest vastasel korral ma arvan, et on vaja ka, et me tõesti oleksime praktiliseks abiks ohvritele ja annaksime neile suuna kätte, kuidas pääseda diskrimineerimisest. raportöör ütles, et ta käsitles oma raportis ainult mõningaid eh, probleeme. mina oma muudatusettepanekutega räägin diskrimineerimisest vanuse põhjal ja noorte diskrimineerimisest samuti ning nende inimeste diskrimineerimisest, kes on viiskümmend aastat, viiskümmend viis aastat vanad ja on sunnitud töökohta muutma, uusi oskusi omandama ja millised probleemid sellega seonduvad Eh, ma tahaksin ka eh, tegeleda eh, puude mõiste määratlemisega. puudeid on ju väga erinevaid, on väga raskeid puudeid, aga on ka selliseid, mida silmaga ei ole lihtne näha. samuti andmekaitse teemad pakuvad mulle huvi. kakskümmend aastat tagasi Rumeenia haiglates oli väga palju beebisid kes said HIV nakkuse. nüüd on nad täiskasvanud. ja samas nad ei taha, et inimesed teaksid, et nad on nakatatud. Nemadki on puudega inimesed ja nemadki vajavad meie kaitset. ja kui asi puudutab tööturgu ja töökohta, kas neid inimesi on vaja kaitsta. ma lõpetaksin siinkohal Äh, lihtsalt lõpetuseks nii palju, et siin on mõned äh, inimõiguste kohtus menetletavad juhtumid äh, ära toodud, mõned kohtulahendid Äh, ja see kõik viitab sellele, et on vaja muuta direktiivi, et tema kohaldamine oleks sidusam. sellegi kohta ma teen mõned muudatusettepanekud ja ootan huviga head koostööd raportööriga, et meil sünniks hea raport. suur tänu, Sirje Oviir, palun tänan proua esinaine ma ei leidnud kohe õiget mikrofoni ülesse ma ei räägiks nii pikalt kui eelkõneleja sest ma nimelt ei arva et üks õigusakt saab käsitleda kõike ja kõiki lähenemised puudega inimesele etnilisest päritolust usust ja nii edasi on teistmoodi ja seda ühte direktiivi sisse pannes ühtselt ei pruugi me saada kõige paremat tulemust. Äh, alustuseks tahan tänada raportööri tehtud töö eest ja tutvunud käesoleva raporti eelnõuga leian et asjakohaselt pööratakse tähelepanu täna olulistele murepunktidele milleks on diskrimineerimine tööhõive valdkonnas mis ohustab sotsiaalset tasakaalu kui ka solidaarsust mitmetes liikmesriikides tänases avatud majandusruumis on tarvis võrdset kohtlemist ja sellest tulenevalt leian et olukorra parandamiseks on vaja universaalset lähenemist sellist lähenemist kus ei oleks kohta omapoolsetele ja erinevatele interpretatsioonidele. erinevatest tõlgendamistest on rääkinud ka vastavad kohtulahendid milles nii raportöör kui eh, proua sotsiaaldemokraatide fraktsioonist eh, viitas see toob kaasa segaduse liikmesriikides ja segadus toob kaasa ebaõige eh, direktiivi kohaldamise kohtadel nii et seetõttu selle raporti algatus on teretulnud ja ma loodan et me kõik koos täiendame teda teeme teda paremaks aitäh you, Siri, your... aitäh Siiri selle sõnavõtu eest järgmine on ja zunächst vielen Dank dem Berichterstatter für den Entwurf suur tänu, ütleb proua Schröder selle ettepaneku ees, ma arvan, et ka kohtulahendid on näidanud äh, seda, et äh, meil on vaja direktiivi parendada, sellepärast et äh, kui kohtulahend äh, sünnib, siis tegelikult juba selline õiguslik mõju sellel on ning ma arvan, et me saame siin veel mitmeid järeldusi teha ning seda raportit veel kord üle vaadata, ma tean muidugi, et raport direktööril on alati kasutada teatud tähemärkide arv ja seetõttu ei saa ta venitada dokumenti mitte nii pikaks, kui ta tahab, aga ma arvan, et sellegipoolest võiksime seda sisuliselt veel laiendada. ma olen nõus äh, kolleegi väljaütlemisega selles suhtes, et kõik diskrimineerimise vormid tuleb siin käsitleda selles raportis, ma arvan, et see on väga oluline. ja ma pean ausalt ütlema, et ma läheksin veel ühe sammu edasi. ma tahaksin ka, et erinevad olukorras liikmesriikide äh, selles osas äh, Äh, kuidas direktiive on siiani rakendatud, peaks olema ka meie raporti osa, sellepärast et see raport on ka õigusalase töö osa. Äh, komisjon on juba palju aastaid, äh, on sellest ettepanekust möödas ja ma arvan, et me peaksime kindlasti oma raportis oma kogemused liikmesriikidest tooma siin näiteks, nii head kui halvad näited ning sellest me peaksime tegema ka lõppjäreldused ja me peaksime komisjoni paluma nendes kohtades, kus rakendamine on olnud puudulik, äh, tegema omad parandused, sellepärast et tegemist on Euroopa Liidu õigusandlusega ja igal Euroopa kodanikul on õigus mitte saada diskrimineeritud töökohal. ja ma arvan, et selles vallas peaks äh, kindlasti ka viitama siin juba olemasolevatele instrumentidele ja poliitilistele tegevustele, mis äh, diskrimineerimise vastu võidelda aitaksid Äh, lõpetaksin siinkohal, mulle tundub, et äh, komisjonis on meil üksmeel saavutatud ja et me seda raportit üheskoos ka parandama hakkame selles mõttes, et meie, kõik meie kogemused siia ka sisse pannakse, aitäh. Ähm, suur tänu, kas nüüd komisjoni esindaja soovib sõna, palun? Thank you, madam chair. ma tänan. kõigepealt me tervitame seda, et parlament jätkuvalt toetab seda direktiivi ja muidki sellekohaseid algatusi. komisjon aruanne, kuidas direktiivi on kohaldatud, peab valmima enne aasta lõppu lõppu. ja ma tahaksin selgitada, et tegemist on ühisaruandega selle direktiivi kohta ja ka rassilise võrdsuse direktiivi kohta. see on kaks tuhat kolmkümmend neli. ja see ühisaruanne kasutab mõlema direktiivi puhul ühesugust lähenemisviisi nii selle direktiivile kui ka rassilise diskrimineerimise vastase võitluse direktiiviga lähenetakse ühtemoodi. nii siin antud direktiivi kohaldamisel me tugineme rakendamisel saadud kogemustele, rakendamine, millised on kaitses lüngad ja millised on parimad praktikad liikmesriikides. kõik liikmesriigid on direktiivi üle võtnud oma siseriiklikku õigusesse ja me väga rangelt äh, jätkuvalt jälgime, kuidas direktiivi rakendatakse. nüüd puude kontseptsioon siin ma tahaksin väikese märkuse teha, nimelt äh, hiljutine Euroopa Kohtu lahend Ring ja Verger äh, juhtum. see on juhtum kolm kolm viis murd üksteist üheteistkümnendast aprillist käesolevast aastast ja selles selgitatakse, et puude kontseptsioon äh, hõlmab parandamatut, korvamatut eh, haigust või kahjustust teatud tingimustel. ja nüüd punkt viisteist eh, siin eelnõus, kus kutsutakse üle liikmesriike ja komisjoni põhjalikult kiiresti läbi vaatama öö, eh, oma seisukohad Ähm, komisjoni ettepaneku osas, komisjon on jäänud kindlaks oma äh, esialgsele ettepanekule, nüüd on kord liikmesriikide käes oma seisukohti revideerida. Äh, tänan ja lõpetuseks raportöör, palun. köszönöm. köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat. suur tänu kallid kolleegid, ma tänan teid konstruktiivsete märkuste eest ja ettepanekute eest kuulasin huviga. ma tahaksin paarile asjale tähelepanu juhtida. sotsiaaldemokraatide variraportöör ütles, et vanusepõhine diskrimineerimine on väga probleeme tekitav. mina ei leia nii. Euroopa Kohtu praktika on olnud väga põhjalik. Euroopa Kohus on kogunud väga, väga suure kohtulahendite kogumi ja kaitse on üsna hea, on leitud, aga tuleksin nüüd eh, puude määratlemise juurde. ma tahaksin juhtida tähelepanu kaheteistkümnendale eh, artiklile, punktile siin raportis. Euroopa Kohus viitab oma otsuses e, puude määratlusele ja selle me peaksime võtma aluseks. E, tegemist on Euroopa Kohtu määratletud mõistega. ja komisjoni jaoks ja Euroopa kohtu jaoks on tõesti näidata kätte see tee, mis aitaks direktiivi veelgi paremaks muuta. ja nüüd viieteistkümnes punkt, kõik kolleegid viitasid sellele, nimelt see horisontaalne üldine direktiiv. jah Need kaks asja käivad käsikäes. ja iga muudatusettepanek, mis praeguse teksti paremaks muudab, on teretulnud, aga üks asi on, millele ma tahaksin suurt rõhku panna kõik ettepanekud peavad tuginema juriidilistele viidetele, ainult nii on võimalik edasi liikuda. ja võitlus diskrimineerimise vastu töö saamisel ja kutsealal edeneb üsna hästi, direktiivi rakendatakse päris korralikult. aga mujal valdkondades tehakse korralikku tööd, aga peab ütlema, et töö saamisel ja kutsealal pääsemisel on vajakajäämisi nii et tuleb äh, viidata erinevatele õigusaktidele ja kohtulahenditele, äh, kui muudatusettepanekuid tehakse ja ma luban, et ma vaatan nad väga põhjalikult läbi ja kõik konstruktiivsed muudatusettepanekud lähevad lõppteksti sisse. For... suur tänu selle esimese arutelude vooru eest nüüd muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheteistkümnes juuni keskpäev ja kahekümne kuuendal septembril siin komisjonis hääletame. ja me saame minna nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde ja see on kaheteistkümnes päevakorrapunkt. eelarvepiirangute mõju piirkondlikele ja kohalikele asutustele seoses struktuurifondide kulutustega liikmesriikides. tegemist on äh, härra Jan Kozlovski äh, esimese, arvamuse esimese aruteluga ja vastutav komisjon on regikomisjonis Terminia Matsooni äh,. nüüd äh, kogu menetlus tööhõivekomisjonis peab toimuma inglise keeles, sest kahjuks komisjonis erinevatel etappidel ei õnnestu tõlkida eh, dokumente, aga kõigepealt anname sõna härra Kozlovskile. Eh, szanowni Państwo, <clears throat> obecna sytuacja ekonomiczna Europy suur aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, olukorda, kus Euroopa praegu majanduslikult on, sunnib liikmesriikidel võtma kasinus- ja kokkuhoiumeetmeid Need meetmed aga ei jäta mõjutamata territoriaalseid ja kohalikke omavalitsusi. ühest küljest kohalikud omavalitsused seisavad silmitsi olukorraga, kus investeeringuid on vähem ja samas aga suureneb nõudluse sotsiaalteenuste järgi. kõik see võib olla vägagi kahjustav kohalikele piirkondlikele omavalitsustele ning taoline olukord võib kahjustada samuti kaks tuhat kakskümmend strateegia elluviimist, eriti just tööhõive ning kasvu küsimustes. oma arvamuses oleme teinud äh, ettepanekuid teatud algatuste võtmiseks, äh, mille läbi oleks võimalik sellistest keerukatest olukordadest välja tulla ja kuidas oleks võimalik samuti toetada kohalikke piirkondlikke omavalitsusi tööhõive ning majandusarengu parandamisel. tõukefondid ning kõik, kogu ühtekuuluvuspoliitika ja kaks tuhat kakskümmend strateegia raames on see äärmiselt oluline. me ei tohi unustada sotsiaalset ühtekuuluvust ning nende meetmete mõju kõikidele neile aspektidele. me peame jätkama oma tööd sellega, et lihtsustame eh, menetlusi ning muudame eh, fondid eh, kättesaadavamaks liikmesriikidele. Euroopa Komisjon on teinud juba terve rea lihtsustavaid ettepanekud lihtsustavate meetmete kohta ja ma loodan, et need meetmed aitavad siis kaasa projektide elluviimisele ning seeläbi oleks võimalik ka kiiremini reageerida neile väljakutsetele, mis tekivad seoses majanduskriisiga samuti ei tohiks unustada, et äh, me peame oma tööga jätkama ka Sotsiaalfondi ja tõukefondide valdkonnas. tegemist on hädavajalike sammudega ning äh, siinkohal ma loodan ka, et Euroopa Komisjon, parlament ning liikmesriigid oma jõud ühendavad ühtekuuluvuspoliitika instrumentide äh, kasutuse äh, puhul äh, on ka tõsiseid probleeme kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpul, nagu ma oma raportis räägin, oli täitmata kulukohustuste hulk sada seitseteist miljonit eurot ligikaudu, nii et äh, see võib äh, kahjustada mm, projektide elluviimist ja sellest tulenevalt äh, võib sellega kaasneda töötuse kasv piirkondades oma arvamuses ma samuti toonitan, et selleks, et tagada parem Euroopa strateegiate ja liikmesriikide omade ning kohalike omavalitsuste omade eh, koostoimimine, oleks vaja, et need viimased oleksid kaasatud eh, planeerimis, eh, jätkutöö ning hindamis üle, hindamisse struktuurifondide projektide raames seeläbi oleks meil äh, nii liidu kui äh, regionaaltasandil äh, kiiremini reageerida regioonide tegelikele vajadustele, võttes arvesse, et tegemist on investeeringutega, millega parandatakse tööhõivet ning majanduskasvu, siin ma pean silmas neid vahendeid, mis tulevad Sotsiaalfondist, siis, siis on vaja tagada, et meil oleks piisavalt paindlikud meetmed, nii et ei tõkestataks projektide investeeringute elluviimist ning äh, siin muidugi ka era- ning riigipartnerlus oleks heaks lahenduseks. ning seda oleks võimalik äh, siis äh, mitte ainult piirkondlikul, vaid kogu Euroopa Liidu tasandil kasutada. Now some remarks on behalf of suur tänu, nüüd äh, mõningad äh, märkused äh, Phil Benjoni poolt, kes on meie variraportöör. ta tänab raportööri selle arvamuse eest ja ta tervitab ka seda arvamuse projekti. ta on laias laastus põhiliste küsimustega siin nõus, eriti mis puudutab Euroopa Sotsiaalfondi ning selle abi Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia täitmisel ta ütleb samuti, et et äh, paindlikkust on vaja kasutada selleks, et Euroopa rahasid oleks võimalik kasutada kõige tõhusamas viisis, eriti just arvestades äh, tänast majanduskriisi. Bill Benjon ütleb ka, et äh, menetlusi tuleb lihtsustada selleks, et oleks parem ligipääs Euroopa struktuurifondadele ning ta plaanib ka teha mõningad muudatusettepanekud selleks, et raporti projekti parendada ning puudutada just neid võtmeküsimusi, millest oli juttu. suur tänu raportöörile ning äh, ootan konstruktiivset dialoogi kolleegidega selle dokumendi üle. härra Kvatsalinos ei ole kohal, siis annaksin sõna kolleegile Serkasele sotsialistide ja demokraatide eelist. suur tänu, härra president meie variraportöör, kes ilmselt liitub meiega ka äh, kohe, aga ma püüan äh, teda asendada niikaua, kui ta kohale jõuab. meie jaoks on tegemist praegu ajahetkega, kus me püüame äh, panna kirja mustvalgel, millised on täpselt need raskused, mis kohalike omavalitsuste ees on. sest äh, just äh, kõige teravamad sotsiaalküsimused jõuavad kohalike omavalitsuste ette ning eelarvekärped äh, avaldavad kõige laastavat mõju just regioonides. ja need on ju need kohad, kus me püüame sotsiaalse tõrjutuse vastu võidelda ja ka töökohti luua väikestes regioonides äh, sotsiaalne tõrjutus kasvab ja me ei ole vist endale andnud aru sellest, et iga kord, kui me pakume välja eelarvekärpe, tekitab see ahelreaktsiooni ning äh, toob kaasa ainult äh, negatiivseid järelmõjusid. mida rohkem me riigi tasandil kärbime, seda vähem on ressursse ja seda väiksem on, väiksemad on ka need ressursid, mis tõukefondide ette juba on esitatud täitmiseks. nii et äh, meil on vaja tagada seda, et äh, inimesed äh, looksid projekte ja hoogustaksid äh, majandust, aga nad ei saa seda praegu teha, sellepärast et regioonides puuduvad vajalikud rahastamisvahendid. ja kogu kärpepoliitika ongi tegelikult meid tänasesse olukorda toonud. me ei räägi mitte ainult ka Ehm, me peaksime rõhutama, et kohalikul tasandil kärpepoliitika on eh, olnud eh, väga halvav. see takistab tegelikult meid saavutamast neid eesmärke, mis Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiasse on kirja pandud. me ainult vaatame praegu eelarvete kohandamist ja tasakaalustamist ning eh, see ei aita meil tegelikult luua ei töökohti keskpikas ega ka pikas perspektiivis, meil on vaja hoopis äh, inimeste jaoks suuremat kvalifikatsiooni ning selle jaoks on vaja rahalisi ressursse. mõned kolleegid on öelnud, et ärgem puutugem kaks, kahtekümmet viit protsenti äh, mida me oleme eraldanud Euroopa Sotsiaalfondi jaoks, sellepärast et äh, Euroopa Sotsiaalfondil on kõige suurem võimalus aidata töökohti luua ja seda kahekümne viie protsendi langetamist kahekümne ühe koma nelja või mis iganes taseme peale, mida komisjon on praegu ette pannud, tegelikult võtab ära mitmetelt inimestelt erinevates piirkondades töökohtade saamise võimaluse. härra Barroso on öelnud, et me tuleme iga päev välja mingisuguse uue plaaniga. me tegelikult tegeleme ju praegu äh, teemadega, mis on juba pikka aega õhus olnud, aga näib, et selle tulemuseks on Euroopa tõukefondide ümberprogrammeerimine. meil on igasugu uusi ideid nagu noortegarantii, aga samas unustame me ära need lubadused, mida me oleme juba eelmistel aastatel andnud. meil on täitmata kulukohustused nende riikide ees, nende regioonide ees, kes tahaksid oma projekte arendada ja neil endal ka puudub kaasfinantseerimises oma osalus. Äh, tulemus on äh, see, et kohalikud omavalitsused on meie lähenemisest juba väsinud ja me peame tagada, et äh, kulukohustuste ja maksete vahel oleks ühtlus, me peame omad lubadused täitma. ja olgem palun ettevaatlikult selles, et me tagame kohalikule omavalitsusele seda, et neil oleks vajalikud pädevused ja kvalifikatsioon nende projektide elluviimiseks. kohalikud omavalitsused teavad, eh, kuivõrd olulise mõjuga on need projektid, aga samas kõrgema tasandi poliitikud teevad ikkagi väga äh, raskeid otsuseid ja ohverdavad need projektid. Toomas Mann, palun. suur tänu, proua esinaine. mina olen samuti nagu teised ka raportorile väga tänulik äh, nende ettepanekute eest ja debati kulgedes ilmselt äh, me paneme õiged rõhuasetused ka paika loomulikult kannatavad kohalikud omavalitsused äh, siis, kui me näeme, millised eelarveplaanid äh, praegu on tehtud. me peame tagama, et äh, need programmid lihtsalt poliitilisest päevakavast ei kao, sellepärast et öeldakse, et me peame kärpima. Need, kes tahavad raha säästa, ei ole need, kes ütlevad, et me teeme seda radikaalselt. me, kui raha on kogutud siis ei ole nad seal selleks, et lasta neil kusagil seista, aga raha on siis olemas selleks, et tagada investeeringute toimumist nii tööhõivesse kui mujale. ma arvan, et me peaksime ütlema, milline, millal on teatud meede raske finantseerida, sest raha ei ole, aga millal see on jällegi finantseeritav meil on vaja mõlema positsiooni jaoks äh, vaja äh, rohkem toetust. me peame ütlema, et ühest kohast tuleb jah, kokku hoida ja koguda, aga teisest küljest tuleb jälle investeerida, et kohalikud omavalitsused saaksid omale võetud äh, kohustused täita. samas, kui me jõuame kohalikule tasandile, siis projektid ja algatused surevad täna kahjuks välja kas me saame öelda kohalikele inimestele, et me peame praegu kokku hoidma selleks, et tulevikus investeerida ja et meil saaks olema tulevikus projekt, millele me saame loota? Hispaania kohta äh, ja Itaalia kohta ma ütleksin, et Itaalia valimistulemused šokeerisid mind, sellepärast et Monti ütles, et me tahtsime äh, Itaaliat viia õigetele radadele aga, aga kümme protsenti inimestest kiitis selle poliitika heaks. ma arvan, et me peame mõtlema selle üle, et meie head äh, kavatsused on üks asi, aga tegelikult äh, tulemuste luhtumine on teine. milles probleem on, kas äh, meie suhtlemine on vale, kommunikatsioonistrateegiad on olnud valed või me tahame asju näha liiga, liiga mustvalgelt. mina arvan, et meil on vaja sellist keskteed, meil on vaja balanssi tagada. ja Hispaanias on praegu väga hea idee te tahate sellist äh, kutseõppesüsteemi nagu Saksamaal on üle võtta. ma tean, et see võtab aega, selle realiseerimine võtab kindlasti aega, aga me oleme öelnud äh, mitmetele hispaanlastele, et äh, tulge oma töötust riigist ära ja tulge meie juurde. me tahame seda ka, me tahame mobiilsust ja kõike, aga mida me ei taha ja see on seotud äh, kohalike omavalitsustega, me ei taha kindlasti ajude äravoolu. me ei taha, et on olemas kohalikud omavalitsused ja piirkonnad, kus enam mitte midagi ei toimu. meil on vaja igal juhul tasakaalu ja selle hoidmine on väga oluline. ma olen ka arvamusel, et me peame vaatama, et need äh, sotsiaal, äh, sotsiaalfondi osalus kaksteist protsenti oleks tagatud Äh, regioonide komitee äh, ühel konverentsil olime proua Peresiga, äh, praegu just toimus avamine ja seal räägitakse investeeringutest. loomulikult meil on vaja, et need investeeringud oleksid ka riikide eelarves olemas. Nad peavad olema nähtavad eelarveridade näol. kui meil see on saavutatud, siis on inimesed nõus ka raskema teega ja nad on nõus võtma vastu meilt signaali, et me peame säästma aga neile ei tohi öelda, et projektid ei saa kunagi toimuma. ma arvan, et siin on vaja kindlasti tasakaal saavutada, see on kõike muud kui lihtne, see on mulle ka selge, aga ma arvan, et käesolevas äh, raportis võiks selle kirja panna, sellepärast et regioonid just ootavad seda, just regioonid ja linnad küsisid praegu meie käest, kuidas on võimalik äh, neid projekte saavutada koostöös ähm, Euroopa Liidu tõukefondidega ja minu arust selles heas äh, raportis võiks seda kõike käsitleda ma arvan, et meil on ka vaja ühtset äh, eeskõnelejate võrgustikku. meil on olemas Euroopa mudel, see on kõigi jaoks nähtav, aga seda tuleb õigesti kommunitseerida, meil peaks olema hea strateegia ja kindlasti kärpida nõrkemiseni ei tohiks. mul on väga hea meel tulevaste debattide üle, aitäh! suur tänu! ja annaksin nüüd sõna komisjoni esindajale, härra Pubigo, kas ta on kohal? siis on teil sõna. Hello, well um,, I would like first of all to, to ma tahaksin kõigepealt tänada selle võimaluse eest äh, sellest raportist täna siin kõnelda. käesolevas raportis me oleme väga paljuga nõus me oleme nõus selle süsteemi efektiga, mida siin mainitakse, paljud äh, kohalikud omavalitsused äh, tajuvad regioonides, eriti just nendes riikides, mida kriis on kõige kõvemini tabanud, äh, väga suuri puudujääke. kriis on toonud kaasa ka suurenenud sotsiaalsed vaja, vajadused ning samal ajal on ka eelarvevahendeid vähendatud ning avaliku sektori investeeringud on alati kasutatud siin kohandamismeetmena. kui riigieelarves on vaja midagi kärpida, siis tavaliselt investeeringud tõmmatakse esimesena maha. OECD-ga oleme läbi viimas projekti, mis kätleb investeeringute küsimust kärpe ajal ja meile tekitab muret see, et nendes riikides, kus struktuurifondid üleüldiselt on väga olulise osakaaluga avaliku sektori investeeringutes, siis äh, nendes riikides on tõepoolest muutunud äh, pro-, äh, problemaatiliseks nende, nende vahendite ärakasutamine. see raport käsitleb ka praegu ettevalmistusel olevaid teatisi üks puudutab Euroopa struktuuri investeerimisfonde ning majanduse juhtimist, selgitades, mikspärast oluline terve mikromajanduslik keskkond on oluline selleks, et äh, tõukefondide võimalusi tõhusalt rakendada. ja teine teatis puudutab äh, konvergentsi keskpikade eesmärkide poole, mis tähendab äh, põhimõtteliselt kaasrahastuse kaasamist stabiilsuse ja konvergentsi pakti. ma arvan, et see raport tõstatab ka väga olulise asjaolu, et investeerimise ja konsolideerimise vahel peab olema tasakaal. ma tahaksin rõhutada, et me oleme seda kahesust äh, püüdnud äh, vältida, sest majanduse juhtimine on tähtis, aga samas ühtekuuluvuspoliitika, eriti kohalikul tasandil, samuti selles kontekstis tulime välja ka mitmete ettepanekutega, sealhulgas kaasrahastamise küsimused. meil on olemas juba see on meie mustandis juba kirjas sätetes, me kirjutame siin, et kaasfinantseerimine peab olema tingimuslikul, seal baseeruv ning keskpikas perspektiivis tuleb nendest tingimustest kinni hoida, suur tänu. Thank you, I give the floor back to the raporteur. annaksin nüüd sõna tagasi raportöörile. E, bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałem podziękować wszystkim osobom, które zabrały głos i... E, suur aitäh, ma tahaksin tänada kõiki mm, arutelus osalenud, sellepärast et te tegite tõesti väga huvitavaid märkusi tahaksin samuti tänada variraportööre. ma loodan, et need märkused leiavad kajastamist ka muudatusettepanekutes ja ma loodan, et meie koostöö saab hea olema nii, et töö oleks võimalik viljaka, võimalikult viljakas, aitäh! Thank you um,. The... suur tänu! ettepan-, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg inglise keeles on kuues juuni digitaalse allkirjaga keskpäeval ja tööhõivekomisjonis hääletame me kahekümnendal juunil. ja me võime minna kohe edasi järgmise päevakorrapunktiga, mis on rahvusvahelise eraõiguse täiustamine tööhõive valdkonnas kohuldat-, kohaldatavad kohtualluvuse eeskirjad ja raportöör on Riia Omen-Ruiten. meil on täna selle arvamuse projekti esimene arutelu ning see on seotud äh, juri äh, komisjoni arvamusega, aga raportöör saab kohe sõna. Ehm, eh, suur tänu, proua esinaine enne kui ma oma väga lühikese, aga väga olulise teksti kokku panin, ei olnud ma juurikomisjoni raporti, raportööriga proua Evelyn Regneriga veel rääkinud, äh, aga äh, ma uurisin selle raporti läbi, äh, see on väga hea raport, see vaatab just kollektiivset tegevust, see vaatab tööandjaid ja ka töövõtjaid kui selle protsessi osapooli ja ma toetaksin seda raportit. ma arvan, et äh, rahvusvahelise eraõiguse valdkonda on täiustusi vaja teha ja üks punkt on just, äh, mida peaks eraldi, eraldi täiustama äh, ma valisin selle raporti teema, kuna olgugi, et see tundub kuiv teema, on see samas väga oluline ma olen esitanud muudatusettepaneku seoses sellega, kuidas ametivõimud on äh, õiguse ja teatud kaasuste tõlgendamisse kaasatud. see puudutab äh, seadust, mis just äh, kohtu vaidluste lahendamist puudutab ning ma tegin selles osas muudatusettepaneku, tulen selle juurde veel tagasi. peab ütlema, et töövõtjad on tegelikult üsna hästi kaitstud. ka siis, kui vaidlused tekivad tööandjatega. aga ma tahtsin viidata oma muudatuses ühele konkreetsele asjale nimelt tänaste reeglite järgi töövõtja teda võib tuua kohtu ette riigis, kus töövõtja ise elab. kui aga on tegemist piiriüleste juhtumitega, kui tekib vaidlus ja näiteks on piirijuhtum, kus Hollandi töötaja töötab Saksamaal siis need äh, töötajad saavad oma tööandja tuua kohtu ette ka Hollandis. nii et äh, äh, Hollandi kohus tuleb otsus, peab otsustama vastavalt Saksa õigusandlusele ja seda Hollandis. see süsteem on päris keeruline ning mõistlikum oleks ehk see ümber pöörata Äh, proua esinaine, ma arvan, et nii töövõtjatele, tööandjatele kui ka ametiühingutele, kes tahavad oma õigusi järgida, äh, nad peaksid vaatama, millise, milline on tänane reeglistik. Äh, kohtunik, kes peab erahagide või kollektiivhagidega tegelema, peab otsustama ja seda vastavalt teise riigi seadusandlusele ja ma arvan, et me kindlasti ei näe nende juhtumite puhul oodatud öö, äh, otsuseid. ma arvan, et mõistlikum oleks, et kohtulahendit äh, asub looma kohus, kes on, äh, tegutseb selles riigis, kus on tööandja. ma arvan, et see parandaks õigusandlus ja sellesama muudatusettepaneku olen ma ka teinud meie komisjoni poolt käesolevas arvamuses ma arutasin seda ettepanekut ka proua Regneriga, aga mind huvitaks ka tema kommentaarid asjale. suur tänu, proua Regner, palun. suur tänu. muidugi ma ütlen, et äh, ma pean ütlema proua Omen Roimterile kõigepealt, et tegemist on hoopis põnevama teemaga kui see, kuidas ta alguses paistab ma tahaksin kõigepealt rääkida selle algatuse tagamaadest ja siis konkreetselt selle muudatusettepaneku kohta ka, millest äh, raportöör rääkis. me oleme selgeks teinud, et äh, on teemasid ja valdkondi, mis on ka töövõtja äh, vaatest väga huvitavad ning mis on ka meie käesoleva komisjoni jaoks väga olulised. ma tooksin ühe taustanäite ja tegelikult see võib-olla ongi põhjus, miks ma püüdsin eh, seda, mis Brüssel ühes otsustati, seda algatusega veelgi laiendada. nimelt eh, on erinevates eh, valdkondades jurisdiktsioone, mis te teatud probleemid välistavad me elame ühisturus olukorras, meil on piiriüleseid tegevusi ja meil on vaja reageerida sellistes olukordades. ning eh, ka töösuhetes on sellistes eh, piiriülestes küsi-, eh, probleem, teki-, tekkinud probleeme. näiteks on võimalik, et tööandja on ühest riigist, töövõtja on teisest riigist, aga selle ettevõtte peakorter asub veel kolmandas riigis. ja seetõttu on juhtmotiiviks selle algatuse puhul ka see, et oluline on silmas pidada, et meil ei ole ühisturg mitte sellepärast, et me peaksime hakkama otsima kohust erinevatest riikidest, kus on kõige lihtsam ligipääs seadustele, kus on kõige odavam kohut pidada või mis iganes teine asi on see, et äh, nõrgema osapoole kaitse peab olema tagatud ja nõrgem osapool on tavapäraselt ikkagi töövõtja. ja tavapäraselt ka tarbija, tarbijakaitse puhul on tegemist äh, nõrgema osapoolega ning enne kui ma muudatusettepanekust äh, hakkan rääkima, tahaksin ma veel ühe näite tuua mis on väga näitlikustav. nimelt oli üks äh, Taani-Rootsi äh, juhtum kahe tuhande neljandal aastal. Äh, teisi juhtumeid on veel, aga ma räägin sellest konkreetsest juhtumist, kus Rootsis oli tööandja tahtis ligipääsu saada Äh, Taani ettevõtjale, aga Taani seadusandlust rakendati esialgu, aga nüüd äh, Rooma üks, Rooma üks määruse järgi peaks äh, Rootsi õigusandlust rakendama. kohtute puhul on muidugi niimoodi, et iga kohus peaks omaenda koduriigi õigusandluses ennast väga hästi tundma, aga see tähendab, et äh, nüüd nõutakse igalt kohtult ka seda, et ta ülejäänud liikmesriikide tööõiguses ka ennast äh, kodus tunneks. me peame vaatama, äh, kuidas tööõiguse süsteem välja näeb ning millised on liikmesriikide spetsiifilised tingimused, näiteks ametiühingute suhted tööandjate föderatsioonidega ja nii edasi Need on väga tundlikud ja spetsiifilised küsimused. liikmesriigiti on see väga erinev Euroopa Liidus ja seetõttu on oluline, et me vaataksime, et äh, korrektne kohtupidamine ning liikmesriigi õigusaktide järgimine oleks kohtu poolt tagatud. ja see ongi just taust, mikspärast ma pakkusin välja, et me peaksime kindlasti tööhõive valdkondades kohaldatavaid kohtualluvuse eeskirju üle vaatama, seda just piiriületes kontekst, piiriüleses kontekstis ning olukordades, kus ei ole väga selge, eh, milline on konkreetne töökoht, ikka ja jälle tekib olukordi eh, näiteks transpordiettevõtetes et äh, näiteks äh, transpordiettevõtte peakorter on äh, ühes kohas, siis asub tegelikult selle firma esindus teises kohas, kolmandast riigist on pärit see autojuht, kes, kellega juhtub midagi neljandas riigis. Ähm, proua Omen Reuten viitas siin probleemile, mida ma ka väga tunnustan, nimelt just piiriüleselt tekivad need probleemid, kui on piiriülese töövõtjaga tegemist, kes iga päev äh, liigub äh, kahe riigi vahel. tema põhiline töökoht on siis teises riigis. Äh, see kindlasti töövõtjate olukorda nõrgendab. ma loodan, et ma sain teist õigesti aru, ütleb kõneleja, et me räägime sellest, et töövõtja on pärit riigist A ja ta läheb tööle riiki B ning äh, selles riigis B saab ta äh, minna kohtusse oma ettevõtja vastu. ma arvan, et rahvusvahelise eraõiguse põhimõtte Brüssel üks järgi on oluline nõrgema osapoole kaitse ja ma loodan, et ma sain õigesti aru teist, et te seda just niimoodi ka mõtlete sest ma ei saanud aru täpselt, kas te räägite kolmnurgast A, kus firma on, B, kus elab äh, hõivatu ja C, kuhu ta läheb äh, tööle. või te räägite ikka kahe riigi poolsest su äh, vahelisest suhtest? aga igal juhul on nii, et töövõtja asukohamaa peab olema see, kus tema nõrgema osapoolena on paremini kaitstud ning sinna kohtusse tulekski pöörduda see on tänase Brüsseli üks määruse staatus quo ja ma arvan, et see on ka väga mõistlik, et see nii jääks. sellepärast, et äh, äh, loomulikult on parem, kui äh, hageja pöördub kohtusse just selles keeles, selles riigis, mille keelt ta tunneb ja mille õigussüsteemi ta ka tunneb. proua Omen-Reuten, palun. hea, et meil see debatt on tekkinud mina pidasin silmas sellist juhtumit, kus meil on töövõtja, kes elab Austrias, teda on palganud Saksa ettevõte ning töövõtjal oleks sellisel juhul võimalus, kui tekib vaidlus äh, Saksa tööandjaga, et ta saaks alustada kohtumenetlust Saksamaal. Äh, mikspärast ma seda soovin? ma soovin seda sellepärast et kui Austria töövõtja tahab alustada õiguslikku menetlust Saksamaa äh, tööandja vastu ja nad teevad seda Austrias, siis Austria kohus, kasutades äh, Saksamaa õigusandlust, äh, peab langetama otsuse. ja ma arvan, et sellisel juhul on töövõtja kõige nõrgem osapool ja ma tahtsingi seda ümber pöörata, ka eelmisel korral oma muudatusettepanekuga ma seda just taotlesin. sest ma olen kuulnud liiga paljudest juhtudest, kus midagi läks valesti. ja ma arvan, et kui Saksamaa on see riik, kus on tööandja siis oleks kohtumenetlus tõhusam, kui kohust just peetaks ka selles riigis ja see oligi minu ettepaneku tagamaa. proua Regner, ma kinnitan teile, et ma uurin seda asja detailselt. mul on praegu väike kahtlus, peab ütlema, aga ma arvan, et me peame siin teatud stsenaariumid veel läbi mängima. aga me peame igal juhul detailselt seda veel uurima okei okay,, thank you um,. I give the floor to the. suur tänu ja annan nüüd sõna komisjonile. proua Kerkehofer, kas ta on kohal? Teil on sõna. Thank you, Madam Chairman uh,. My colleague Mrs Van der Kerhove is not, is not present. suur aitäh. kahjuks teda ennast ei ole, mina olen Elvina Markita aga ma tahaksin esmalt tänada raportööri ning Europarla-, Euroopa Parlamendi selle eest, et te olete vaadanud äh, läbi äh, need küsimused ning äh, seoses Brüsseli ühe määruse läbivaatmisega on õigusi tugevdatud, eriti mis puudutab Brüsseli ühte. siin on ette nähtud töötajatel võimalus äh, alustada kohtuprotsessi mitme tööandja vastu korraga ning neil on samuti võimalik äh, kohtusse minna isegi, kui tööandja asub väljaspool Euroopat. see on juba päris heaks äh, praeguse olukorra paranduseks. Euroopa Parlament soovib ka lisamuutusi vaidluste osas tööstushagide puhul ning äh, Brüssel ühe puhul, kui seda läbi vaadata, siis meie konsultatsioonide tulemused komisjoni ettepaneku üle ei näidanud, et oleks vaja äh, kohtueeskirju muuta tööhõive valdkonnas. välja arvatud need muutused, mida juba mainisin. nüüd, mis puudutab Äh, konkreetseid ettepanekuid äh, ning seda, et oleks vaja kohtualluvuse kohta uusi äh, reegleid teatud tingimustes, siis on meil kahtlusi ja me vaatasime ettepaneku läbi ning me vaatasime, kas see ei vähendaks töövõtjate juurdepääsu äh, sellepärast, et praegu Brüsseli puhul, äh, kui tegemist on tööandja vastu alustada kohtuasjadega, siis töövõtja saab valida, kas tööandja koduriigi või siis selle riigi, kus töövõtja ise töötas või oma tööd siis tegi. ning kui see ettepanek tehti, siis äh, töötaja ise sai valida mis puudutas aga kohtuasju töötaja vastu, siis praegune määrus tagab selle, et äh, kohtusse kaevatakse nad äh, oma koduriigis, mitte tööandja koduriigis. jällegi, kas seeläbi äh, sunnitakse nüüd ettepanekute kohaselt töötajatel tööandja koduriigi kohut kasutama? meil on siin teatud kahtlusi selles osas, nagu ka proua Regner ütles. me ei karda, et, et töö, me kardame, et tööandjate äh, äh, kohtualluvuse valikut muudetakse, aga muidugi me oleme valmis seda arutama Euroopa Parlamendiga. Thank you, I have one more member, Siiri Oviir Siiri Oviir, palun. tänan, see oli mulle üllatus, et ma nüüdses arutluse järgus veel sõna saan aga eelnev arutelu nii proua oomen ruijteni poolt kui proua regneri poolt kui ka komisjoni esindaja poolt ju näitas kui oluline on tegelikult selle teemaga tegelemine sest käesoleva teema arutluse alla võtmise eesmärk on selge ja ja on ka toetatav see on tervikuna ja eraldi kaitsta töötajaid kes on üldiselt töösuhte nõrgemaks pooleks seda väljendasid kõik kolm eelnevat eh, eksperti ning teisalt tuleb tagada riikide õiguslike traditsioonide õiguslik järjepidevus takistada riikide õiguste kärpimist tööõiguse valdkonnas ja samas tagades kohtualluvuse ja kohaldatava õiguse kattumise võimalikult suuremas ulatuses mõistagi on tööõigus meile siin parlamendis eriti tundlik teema eriti tundlik valdkond sest euroopa liidu mõju antud küsimuses on suhteliselt väike mis ei tähenda aga seda et ära võtmata ja tekitamata kahju äh, üksikule liikmesriikidele või seotud liikmesriikidele meil selle teemaga tegelda ei tuleks arutelu näitas et probleeme on tahet teha eh, küsimuse lahendamine selgemaks eh, töövõtjale paremini kättesaadavamaks on olemas ja selle nimel loomulikult püüdleb ka minu fraktsioon alde vastavaid parandusettepanekuid tõenäoliselt esitame aitäh Thank you. Mrs. Omen-Reuten. aitäh, proua Omen-Reuten, kas te soovite veel sõna? Eh, eh, voorstel wat ik heb gedaan eh, is nu. jah. Te teate, muidugi me arutame seda, mida teha ja me saame kokku ka proua Regneri variraportööridega ja vaatame, mis on selle tagajärjed. aga nüüd komisjonile tahaksin ütelda seda, et äh, see, mis ma teen, on see, et ma üritan äh, tagada paremaid õigusi nende töötajate jaoks, kes tahavad äh, oma tööandjad kohtusse anda ja ma usun, et kui Hollandi töövõtja tahab Saksa tööandja kohtusse kaevata, siis praegu on seda võimalik teha ainult Hollandi kohtus ma arvan, et parem oleks seda teha siiski nendel Saksamaal, aga miks? seda seetõttu, et äh, Hollandi kohtunik ei tunne väga hästi Saksamaa seadusandlust. ja see on probleemiks ning see ongi see probleem, millega mina tahtsin äh, tegeleda. see tähendab seda, et me peame asjad äh, õige, õigesti seadma, me tegime seda ühes muudatusettepanekus, seda aga muudeti, me arutasime seda korduvalt, aga ma usun, et me saaksime paremini kaitsta nõrgemat osapoolt just selle läbi. sellepärast, et kui seda muud moodi teha, siis me ei tea, mis sellest lõpuks välja tuleb. hästi, aitäh, seega siis arutelud jätkuvad muudatusettepanekute esitamise äh, tähtaeg on neliteist juuni kell kaksteist, digitaalallkirjastamine leiab aset ja hääletame septembris viiendal. ja läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, äh, milleks on piiriülesed kollektiivläbirääkimised ja riikidevaheline sotsiaaldialoog. täna on meil sada nelikümmend neli muudatusettepanekut tehtud Hendeli raporti kohta ja ma tahaksin anda sõna nüüd äh, raportöörile Toomas Jändelele. suur tänu, proua eesistuja, siis äh, piiriülesed kollektiivläbirääkimised ja riikidevaheline sotsiaaldialoog on äh, selle dokumendi pealkiri me ei ole seda pealkirja ise pannud, ärge saage valesti aru, me saime selle päranduseks sellepärast et keegi teine ei tundnud vastutavana ennast selle küsimuse eest. ma võtsin selle teema üle, sellepärast et ma arvasin, et minu suur kogemuste pagas äh, piiriüleste läbirääkimiste ja kollektiivlepingute osas on siin heaks panuseks. tegemist on väga keeruka valdkonnaga, mis äh, lõikub ka erinevate töösuhetega ning erinevate kultuurikontekstidega ja meie esialgsed äh, nõuande diskussioonid äh, andsid selle tulemuse, et me peaksime siin äh, keskenduma piiriülestele ettevõtetele ja nende kollektiivlepingutega kollektiivlepingud, ettevõtete kokkulepped ning ka kollektiivlepingute autonoomia valdkonnast on see mõistlik meil on vaja siin poliitilist äh, koordineerimist, äh, mõningad muudatusettepanekud äh, nõuavad siin Euroopa ülest õigusandlust mis puudutab makroökonoomilist maksuküsimusi, seda palkade üle, see on kõik väga akuutne. Äh, praeguses olukorras Euroopa Liidus, aga äh, Saksamaalt seda kindlasti vastu ei võetaks, nii et ma arvan, et me peaksime ikkagi keskenduma siin Euroopa piiriüleste äh, kollektiivlepingutele. ja neid detaile, ma arvan, me saame veel hilisemas diskussioonis selgitada mitmete muudatusettepanekute osas on tunda kartust, et äh, siin äh, me liigume peaaegu äh, vasakradikaalide või kommunistide tegutsemisvaldkonda. ei, ma tahaksin teile kõigile kinnitada, et kui te vaatate komisjoni töödokumenti selle teema kohta ja eriti just hiljutisi dokumenti, dokumente, siis te näete, et meie raport on komisjoni dokumentidega kooskõlas esimeste muudatusettepanekute põhjal võib juba öelda, et sellist reeglistikku polegi üldse vaja. komisjon lähtub oma, oma ettepanekus sellest, et meil on päris palju piiriüleseid kollektiivlepinguid juba peaaegu sada viiskümmend ettevõtet Euroopa Liidus on sellega seotud ning äh, kui me räägime siin äh, töötajate lähetamisest, äh, siis tegelikult on te väga olulise teemaga tegemist, sellepärast et üks miljon töötajat on sellega seotud, aga komisjoni hinnakute järgi on piiriüleste kollektiivlepingutega seotud juba kümme miljonit töötajat, nii et tegemist on väga mõjuka arvuga teine asi, mis muudatusettepanekutest paistab, on see, et meil ei ole vaja reeglistikku, sest meil ei ole mingisuguseid äh, vaidlusi, mida lahendada. tegelikult äh, Euroopa piiriüleste ettevõtete kollektiivlepingutest on tekkinud äh, probleeme ning äh, siin muudatusettepanekutes on öeldud, et Euroopa piiriülese ettevõtja kollektiivlepingute tõlgendus on äh, erinev ja meil on vaja paremat äh, vaidluste lahendamise olu-, konteksti. ma arvan, et variraportööridega me võiksime siin nõu pidada. ma näen, et nende muudatusettepanekute põhjal on võimalik teha ka mõistlik kompromiss Äh, tugev palgapoliitiline koordineerimine ja makromajanduslik maksustamine on äh, võtmesõnad, mis on siia sisse toodud. Need ei ole tegelikult äh, üldse meie raporti teemad, aga ma ei taha neid kindlasti, neid teemasid vähem oluliseks muuta, need on olulised teemad. nii et võimalik on ehk panna siia eraldi peatükk kirja, et rääkida kogu kontekstist ning äh, õigusraamistikus just Euroopa piiriüleste ettevõtjate kollektiivlepingute osas äh, meil ei ole Euroopa Liidu äh, sellist sunni õiguslikku raamistikku, aga meil oleks võimalik raamistik selleks, et igasuguseid konflikte vältida. vaidluste lahendamine peaks olema nii kohtuväliselt kui ka kohtus tehtav oluline on äh, ka sotsiaalpartneritelt küsida, kas selline õiguslik raamistik oleks äh, nende arust Euroopa-üleselt mõistlik. mitmeid muudatusettepanekuid on ka tehtud, äh, mis tulevad enamikus roheliste poolt, need rõhutavad sotsiaalse dialoogi vajalikkust, see on tegelikult täiesti eraldi raamat, mille me võiksime siin kirjutada, raportis seda ei ole praegu ette nähtud, aga ehk variraportööridega saame me läbi rääkida, kuidas käesolevas raportisse ka neid punkte mõistlikult integreerida. veel üks grupp muudatusettepanekuid eh, puudutab eh, muudatusettepanekuid alternatiivseid äh, meetodeid vaidluste lahendamiseks. Äh, samas äh, võib see olla Atlandi-üleste lepingute väga suureks tõkkeks. konfliktide ja vaidluste lahendamine on meie arust väga oluline see, et vahekohtud ettevõtete sees äh, ei ole äh, minu kolleegidele meeltmööda, seda ma eeldasin juba varem. aga ma arvan, et meil on kompromissettepanekute äh, leidmise võimalusi siin küll kohtuväliste vaidluste lahendamise osas ja ka konservatiividest kolleegid võiksid nendega kaasa tuua, tulla ma arvan, et Äh, Viikingu ja Lavalli juhtumid on siin näiteks toodud. ma arvan, et meie eesmärk on ka siin leida kompromissettepanek ja järgneva nädala jooksul variraportööridele ja teistele fraktsioonidele me selle ka esitleme ma arvan, et siin on ka mõningad tõlkeküsimused, mis ei ole väga selgelt välja tulnud muudatusettepanekute puhul. me peame siin veel ikkagi kokku leppima ja meil on vaja sekretäriaadi tõlkimise abi siin, aga küsimus ei ole ilmselt äh, äh, mitte konkreetses sõnastuses, vaid et lihtsalt kontekstuaalsed äh, olud erinevates liikmesriikides kollektiivlepingute osas on erinevad ja me räägime siin kollektiivlepingutest äh, ja, ja erinevatest äh, lepingutest ning seda on võib-olla väga raske vahel tõlkida, ütleb kõneleja. ma arvan, et konflikti lahenduse olus, osas äh, me peaksime ka kohtuväliste lahendustega jõudma kusagile ja ma ootan igal juhul varireporteridega koostööd. suur tänu! Next, uh, Mr... aitäh, härra Ööri, järgmisena. suur aitäh, lugupeetud eesistuja, esmalt ma tahaksin äh, avaldada tunnustust härra Hendelile raporti puhul ja rap-, variraportöörina pean ütlema, et olen igati valmis ja avatud aruteludeks selleks, et nagu ta ise ütles, teksti parandada. tahaksin äh, lihtsalt äh, mõned punktid välja tuua siin selles arutelus, mis ei ole väga olulised, aga see võiks siiski olla kasulik. lisa äh, vabatahtlik tööhõive raamistik, need sätted punkt kuus nüüd siin räägitakse Euroopa Ametiühingute Föderatsioonist ning läbirääkimiste sisust, raamistikust ja muudest protseduuridest, mis sellega on seotud. ma usun, et äh, me peaksime vaatama, kes räägib läbi ning äh, mille üle. Euroopa Ametiühingute äh, ühendused ei, sellest ei piisa me tahaksime, et ikkagi oleks kaasatud terve rida ka teisi partnereid. punkt seitse, me usume, et see on liiga sidu praegu. me tahaksime seda natukene nõrgestada. punkt kaheksa, siin paljude kolleegidega, kellega oleme me arvamusel, et meil ei oleks vaja menetlusi ja äh, vaidluste lahendamise menetlusi, mis härra Hendel siin välja pakub. tegemist on selliste menetluskordade ja protseduuridega, mis juba on olemas praeguses raamistikus, nii et me ei peaks hakkama uuesti jalgratast leiutama. ja lõige kümme, sellega ma ei nõustu kohe üldse. ma usun, et tööhõive äh, menetlused ja protsessid kohtumenetluste puhul on tegemist põhimõtteliselt liikmesriikide pädevusega ning kui kellelgi sellega probleeme on, siis äh, see, kuidas mina seda näen, on nii, et see on vastuolus Euroopa Liidu õigusega. kui me nii usume, siis sellisel juhul me võime muidugi pöörduda Euroopa Liidu kohtusse. ma ei usu, miks me peaksime veel keerukamaks selle asja muutma ning äh, siia kolm erinevat taset tekitama kohtumenetluste puhul sellistes asjades me varem rääkisime sellest mõttest juba, aga siis eh, jäeti see välja, nimelt et kohtunikud peaksid, eh, kohtunikke peaks kutsuma, eh, tööhõivekohtunikud peaksid osalema aruteludes ja rääkima oma muredest. ma arvan, et me peaksime tegelikult ikkagi nad kohale kutsuma nii et me saaksime neid küsimusi küsida selle kohta, kuidas nemad seda kõike näevad ja kuivõrd realistlikuks ta nad meie plaane peavad, sellepärast et praktikud äh, tööhõivevaidluste menetlustes äh, on nemad just ja nad tegelevad sellega igapäevaselt. ning lõige kaksteist lõpetuseks. Euroopa Kohtu puhul viidatakse praegu käimasolevale menetlusele ning ma usun, et see puudutab äh, ka töötajate lähetamist, me arutasime ka proua Jažovetska ettepaneku puhul neid küsimusi pikalt, et ma ei usu, et see viide oleks siin õigel kohal seda sellepärast, et need arutelud on töötajate lähetamise arutelu osaks. seega me tahaksime selle lõike maha kustutada. see olekski minu poolt kõik praeguseks ja ma olen muidugi härra Hendali ka valmis varu, variraportöörina neid küsimusi arutama. nii et siin ma lihtsalt andsin märku, et olen valmis koostööd tegema. Thank you, Jürgen. aitäh, härra Kreutzmann ja siis äh, proua Cornelisson. suur tänu, proua esinaine. suur tänu, proua esinaine. ma arvan, et te püüate siin äh, midagi teha, mis üldse välja ei tule ja see ongi kogu probleem. me teame ju, et äh, Saksamaal on väga palju selliseid ettevõtete esindajaid, kes vabatahtlikult töötavad Euroopa tasandil, seda suurepäraselt ning nad püüavad selliseid õigusi ka nendes liikmesriikides rakendada, millistel ei ole sellist kollektiivlepingute traditsiooni. me teame, et siin on muidugi tööõigus oluline, sotsiaalsed tingimused olulised ning nendes küsimustes, nagu kolleegid siin ütlesid, liikmesriigid peavad otsustama, kuidas nad äh, otsustada tahavad ja mitte ei peaks me tegime, tegelema sellega Euroopa tasandil. see, et meie seda nüüd muuta püüame, võib asju parandada, ma kindlasti ei vaidle siin sellega, sest äh, kindlasti praktikate vahetus, rohkem koostööd ja informatsiooni on ju tegelikult äh, ka tööandjale oluline ning äh, härra Hendel ju teab seda, et äh, me ei ole äh,, alati me ei suuda äh, oma tahtmist äh, ju liikmesriikides peale suruda, sellepärast et vahel lükatakse need ettepanekud tagasi ajaloolistel põhjustel või ei taha lihtsalt liikmesriigid meie mõtteid üle võtta. nagu te teate, siis suures kriisis, kui suured ettevõtted äh, on koondanud kakskümmend tuhat ja rohkem töökohta, siis oli ainult võimalik koos ametiühingutega ning ka tööandja esindajaga äh, kokku leppida ning äh, ainult ettevõtja ülesanne tegelikult ei ole ju teha oma ettevõtte konkurentsivõimeliseks, vaid konkurentsivõime sõltub ju ka töövõtjatest ja ka äh, Äh, üksikutest äh, töövõtjatest ja ka kogu ametiühingust kokku. nii et liikmesriikides, kellel sellist äh, kultuuri ei ole, on võimalik tuua kaasa parendusi töötajate jaoks. Te räägite sotsiaalse partnerluse autonoomiast, läbirääkimiste autonoomiast kollektiivlepingute kokkuleppimisel ja see on kõik piiriülesel tegevusel äh, Äh, väga kena, kui äh, Rheinland-Pfalzi liidumaal on ju kohe Elsassi piirkond äh, üle piiri, tegemist on terve piirkonnaga, millega me koostööd teeme, väga hea oleks, kui me suudaksime selliseid kokkuleppeid üle piiri sõlmida, aga nad peavad ju kinni teistsugustest reeglitest ning tihti ei ole seetõttu võimalik nende ametiühingutega kokkuleppele jõuda Äh, kuna see küsimus on liikmesriikide reguleerimise pädevuses, siis me peame lihtsalt vaadat-, vaatama, kus me saame parendusettepanekuid teha, kui me midagi muuta suudame paremuse poole, siis on väga hästi, aga ma kardan, et äh, kõik need aspektid, millest me siin täna räägime, on liikmesriikide pädevuses ja nagu öeldud, siis raportis on ka rõhutatud, et me võime kõik teha selle vabatahtlikkuse põhimõttest lähtuvaks, aga olgem ausad, Äh, seal, kus tõepoolest on väga suur äh, vajadus selliste reeglite järgi, ilmselt äh, seal see vabatahtlikkuse põhimõte ka ei toimi. nii et võib-olla oli see hea katse, aga mingisugust edu me siin oodata ei saa. nii et kahjuks me teeksime siin küll head koostööd, aga ma ütleksin, et meil on lihtsalt siin püüd midagi läbi suruda, mis kukub läbi juba sellepärast, et meil ei ole pädevust siin õigust luua Äh, suur aitäh, proua Cornelissen ja siis Toomas Pann. Um... <laughs> aitäh. ma ei ole üldse nii pessimistlik, ma usun. ma arvan, et see on väga õigeaegne ja päevakajaline raport ja just praegu me peaksimegi süviti arutelu maha pidama selle raporti sisu on, tundub hästi eh, kokku võetud härra Ludvigsoni poolt kahekümne seitsmendas muudatusettepanekus, ta ütleb nimelt, et siin on tegemist asümmeetriga ettevõtete vahel, mis on eh, rahvusvahelised, aga eh, töötajad on oma tegevuse organiseerinud ikkagi liikmesriikide siseselt. nii et see ongi see probleem, me peaksime tegema ametiühendiga, ühend, asutustega koostööd ja aitama neil tugevdada oma mõju Euroopa Liidu tasandil. ma loodan, et äh, see aruteluks ka tuleb. lõige kaks sõnastust tuleks ka tugevdada, kui me tahame õiguslikku raamistikku rahvusvaheliste äh, kokkulepete jaoks, siis me peaksime koheselt selle kallal tööle hakkama, mitte kuskil keskpikas perspektiivis, see on juba niigi keerukas. ärgem venitagem liigselt ning alustagem kohe härra Ludvigsen tuli samuti välja muudatusettepanekutega sada nelikümmend, nelikümmend üks, nelikümmend, sada nelikümmend kaks, sada nelikümmend kolm, kõik üksteise järel siis ning ma leian, et need olid ka väga head ja vajalikud, sellepärast et siin ta räägib sellest, et on vaja sotsiaalpartnerite rolli Euroopa poolaasta raames tugevdada. ja nad tuleks samuti kaasata ka palkade järelevalve mm, süsteemi ma arvan, et me peaksime võib-olla natuke konkreetsemalt vaatama, kuidas seda saavutada, kui me kompromissmuudatusi hakkame arutama. miks ma leian, et see on väga päevakajaline õigeaegne arutelu, on see, et Euroopa Nõu-, Liidu Nõukogu arutab äh, Euroopa Majandus- ja äh, Rahandusühenduse sotsiaalmõõdet ning me peaksime kasutama ära võimalust ning äh, väljendama oma soovi väga proaktiivse sotsiaalpartnerite rolli suhtes majandusjuhtimises see ei vii meid väga kaugele, kui me taas ja jälle rõhutame, et me, et tegemist on lihtsalt liikmesriikide pädevusega. niivõrd palju tegeletakse majanduse ja muude asjadega, et tegelikult eh, sellest staadiumist on juba kaugemale mindud, aga me ei tohiks maha jääda arutelust, me peaksime vaatama, kuidas eh, tulla sotsiaalselt vastutustundlikult toime selliste ebakõlade ja tasakaalutusega. põhimõtteliselt on meid välja jäetud ning arutelu leiab aset ainult nõukogu ja komisjoni vahel muidu. Toomas Mann. Toomas Mann. Merci, madame la president. Ja... suur tänu, proua esinaine. mul on väga hea meel selle raporti üle, mis äh, väga erinevaid positsioone siin püüab äh, sillata. Äh, ma tean Toomas Hendlit ja äh, sinu tausta tõttu on ju väga oluline see, et sa oled kollektiivläbirääkimistel osalenud ja sa tead täpselt, kuidas käituvad mõlemad osapooled. aga oluline on ka see, mida ütles Shabaööri just, selleks, et tasakaalu saavutada, ei saa me öelda, et sellega tegelevad abe, ametiühingud, vaid ka Tööandjate Föderatsioon peab tegelikult äh, olema äh, koostöös Äh, sellepärast, et vastasel juhul tekivad konfliktid, aga tasakaal minu arust on siin praegu olemas. teine küsimus, õiguslik raamistik. ma arvan, et äh, meil on vaja õiguslikku raamistikku, mis ei ole kohustuslik, aga vabatahtlik. Äh, sa juba ütlesid, et vabatahtlikkuse põhimõttega saame me ka edasi minna, sellepärast et me peame koguma kokku erinevad äh, kogemused. sotsiaalpartnerluse autonoomsus, mul on väga hea meel, et rohelised on seda mitmetes muudatusettepanekutes puudutanud, minu arust on see vajalik. sotsiaalse dialoogi tugevdamise vajadus on olemas, see ei ole väga lihtne. see ei saavuta sellist edu, nagu me tahaksime, just eriti Euroopa-üleselt, ja vahel kukume me selles püüdluses lihtsalt läbi. seepärast peame me Euroopa Parlamendis ka seda rääkima aga põhimõte, et sotsiaalne dialoog tuleb üles rajada, on minu arust väga oluline, eriti just hargmaiste ettevõtete puhul, mida on aina rohkem. võib-olla, Toomas, on võimalik teha kompromiss kahe ettepaneku vahel sada kaheksateist eh, proua Essayalt ja sada üheksateist Olle Ludvigsonilt. ma arvan, me saame teha siin päris rafineeritud äh, kombinatsiooni siin, alguses tundub, et need on üksteisele vasturääkivad muudatusettepanekud, aga ma võiksin ehk aidata, mul on mõningaid mõtteid siin. härra Kreutzmann, Kreutzmannil on siin pikk äh, kogemus äh, selles vallas, me teame ka Euroopa äh, piiriüleseid ettevõtjaid, me teame ka neid probleeme, mis tekivad, et me kui ettevõtted ütlevad, et me töötame si siin või teises riigis, meil on vaja leida sellised lahendused, et ettevõtete asukohad ei oleks üksteisele konkurentsiks. ja ma arvan, et siin peame me olema eriti konsensusele äh, orienteeritud ja Toomas, ärgem unustagem ära seda, et me oleme mitmetes liikmesriikides just toetanud sellist ettevõtja kaasvastutust, see on väga hea eh, näide ja seda head praktikat tuleks ka kasutada, selle asemel, et öelda, et lähme sinna liikmesriikide pädevuse juurde tagasi. Eh, ma loodan, et eh, variraportorid suudavad kompromissides kokku leppida töövõtja ja tööandja huvides. Je vois Jean-Louis Cotigny tout, tout perdu, il y a des places là devant hein. ma näen, et Jean-Paul Cotigny on kuidagi eksinud, siin on tagapool veel kohti küll. aga Olle Ludvigson ja siis kas on veel teisi kõnelejaid, kes soovivad sõna võtta? kas kreekakeelne tõlge on? Äh, kahjuks ei, meil on ainult kuusteist keelt siin saalis. ja täna hommikul äh, ma kordan üle mikrofoni. esimees, ma kuulsin, ma kuulsin ma kordan üle, meil ei ole tõlget. ja jah, täna hommikul meil ei olnud soome keelt, täna pärast on kreeka keelt, soome keelt endiselt ei ole, ma tõesti väga vabandan, meil on ainult kuusteist keelt siin. ja meil on vastavalt sellele keeled valitud, kui palju meil on äh, põhiliikmeid, kui meil on kolm sakslast ja üks soomlane, siis kahjuks saavad sakslased tõlke, mina kahjuks ei saa midagi teha, ma muidugi äh, tõstatan küsimuse järgmisel esimeeste konverentsil, nagu ikka, härra Ludvigson, ilma mikrofonita kahjuks no,. No, no. kolleegid, hääletus leiab aset peatselt, me oleme juba maha jäänud oma ajakavast, ma ei tahaks uuesti hakata seda küsimust lahkama siin, aga härra Oori, kas tõesti, jah, palun? igen, elnök asszony, meil az el, elvi kérdés. ma tänan. see on põhimõtteline küsimus. igal saadikul on õigus rääkida oma emakeelt. ja te ei pea meile selgitama seda, miks siin saalis ei ole piisavat infrastruktuuri tagada tõlge kõikidesse keeltesse. me eeldame, et te võitlete meie õiguse eest rääkida emakeelt, see on põhimõtteline küsimus ega kuulu üldse arutelule. jah, aga see sõltub juhatuse otsusest, ma võin muidugi juhatuse otsused äh, vaidlustada, aga see nõuab aega, üle kuu. no muidugi te võite äh, täiskogul rääkida emakeeles, aga äh, Äh, vastavalt sellele, millised ruumid meil on ja kui palju meil on äh, võimalusi, siis äh, tõlge vastab sellele proportsionaalselt, palju on liikmeid ühest riigist komisjonis. nii et tõesti, siiamaani ma olen ise väga õnnelik selle üle, et mul on olnud alati võimalus oma emakeeles rääkida, aga nüüd härra Ludvigson. Tack för ordet. Efter vår, vår diskussion förra utskottsmötet suur tänu, ütleb härra Ludvigson. pärast seda, kui me oleme siin seda arutelu pidanud, ma arvan, et äh, selle tulemusena tekib väga palju muudatusettepanekuid. nii nagu ma olen juba öelnud, näen ma, et et äh, piiriülesed äh, kollektiivlepingud oleks täiustuseks äh, liikmesriikides sõlmitud kollektiivlepingutele ja ma arvan, et me ei tohiks kindlasti seda unustada, kui me siin praegu läbirääkimisi peame. meie parlamendis oleme seda juba otsustanud meie struktuurid on loodud nii, et meie partnerriigid saavad otsustada, kas neid eh, ettepanekuid rakendada või mitte, aga me ei saa neile kindlasti neid peale suruda. Eh, on ju erinevad töökultuurid ja süsteemid, mis on eh, aja jooksul välja arenenud liikmesriikides ja oleks vale arvata, et me saame seda küsimust niimoodi lahendada, et me surume kellelegi midagi peale ja olukord sellega paraneb Euroopa Kohus on ikka ja jälle nendes küsimustes äh, ka sõna võtnud ja ma arvan, et me peaksime olema selles tundlikus valdkonnas äh, väga äh, ettevaatlikud. tegemist on ikkagi liikmesriikide pädevusega ning praegu on sotsiaalsete ja teiste vabaduste osas kindlasti väga suured ebatasasused. ma saan selle ettepaneku väga headest kavatsustest aru, aga nagu öeldud, seda ei ole Euroopa tasandil väga lihtne lahendada ja seda enam, et Euroopa Liidu pädevust ei ole selles küsimuses. Euroopa Komisjon on Euroopa poolaasta raames eh, sellel teemal juba sõna võtnud. kui me vaatame Euroopa poolaastat äh, ning äh, makromajanduslikest tasakaalutustest on siin juttu, äh, siis ma saan aru, et siin otsitakse alternatiive, aga meie käed on siin seotud ja kui tööõiguse järgi on teistsugused põhimõtted järgitavad, siis me peame sellest kinni pidama. ma arvan, me peame äh, pikaajaliselt äh, selle üle arutelu pidama, aga me peame kindlasti ka sotsiaalsetest tingimustest kinni pidama. me peame ka silmas pidama, et äh, just sotsiaaldialoogi toetataks ja tugevdataks äh, ning sotsiaalpartnerid rajaksid selliseid struktuure, mis äh, koostööd tõhustaks. aga ma arvan, et me leiame kompromissid, millega me saame kõik päri olla. aitäh ja nüüd äh, Toomas Endel, raportöör, palun. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. suur tänu, proua esinaine. ma tahaksin veel äh, väga lühidalt kommenteerida ja sõnavõtte. olen äh, härra Öörile väga tänulik ning äh, ta oma punktis seitse on siin ka esitanud positsiooni, mis minu arust on väga mõistlik. alge kompromissile, ilma suurte muudatusteta saab seda siin teha. ma arvan, et me peaksime tema ettepanekut äh, arutama ka erinevate Euroopa Koht-, Liitude esindajate eh, kuulamist korraldama selleks, et, eh, et saada aru nende probleemidest. ma arvan, et siin ei ole ka konkreetselt eh, töötajate lähetamise küsimusi vaja puudutada, sest see ei ole meie raporti eesmärk. aga meil on igal juhul vaja veel palju läbi rääkida, mis selle raporti raames üldse tehtav on see, et äh, see härra Kreutzmann üldse ei tööta, seda ma ei usu, sellepärast et äh, kollektiivlepingute äh, alane pikk läbirääkimiste kogemus näitab mulle, et eesmärk ei ole kellestki üle astuda, aga tavaliselt on niimoodi, et kui konflikt tekib, siis tek-, siis tuleb välja, et ikkagi õiguslikus raamistikus on suur auk kui meil on vabatahtlik õigusraamistik, millest kõik vabatahtlikult võivad kinni pidada, siis on võimalik ju ka juba ennetavalt konflikte lahendada. selle üle me võiksime rääkida, aga mitte ilmselt täna, vaid töö käigus. proua Cornelissen viitas asümmeetria küsimusele, äh, härra Ludvikson viitas äh, sellele, mis ka kuulamisel käesoleva teema kohta välja tuli. ma arvan, et see asümmeetria on võimalik ületada. me peaksime seda teemat kindlasti, selle teema osas kindlasti komisjonile viitama, et asümmeetria on ning tasakaalu on vaja selleks, et edaspidi sotsiaalset dialoogi arendada. nii et ma arvan, et see küsimus on lahendatav Toomas Mann sada kaheksateist ja sada üheksateist eh, soovituse eest oleksin ma väga tänulik siin. ka minu nimekirjas on kirjas, et need ettepanekud on just need, eh, mille põhjal kompromissettepanekut teha saab. ma oleksin teie nõu ja abi eest tänulik. ma tahaksin korrata üle, et me ei räägi siin mingisugusest äh, leiutatud ideest, aga tegelikult on tegemist pikaajalise protsessiga, mis on mitmetest Euroopa Liidu tasanditest välja kasvanud. Äh, ma olen kindel, et me saame seda analüüsida ning kusagile välja jõuda ja ma ootan erinevaid diskussioone, sellepärast et äh, Euroopa erinevad õigussüsteemid ja töökultuurid pakuvad meile väga viljaka pinnase selliseks diskussiooniks. tegemist on väga huvitava raportiga ja ma loodan, et äh, variraportöörid suhtuvad sellesse samamoodi. suur tänu! suur aitäh ja nüüd siis me hääletame, me vaatame läbi üheksateistkümnendal juunil muudatusettepanekud ja hääletame need kahekümnendal. ja võttes arvesse kellaaega, siis teie loal teen ettepaneku, et läheksime kohe viieteistkümnenda punkti juurde ja kuusteist seejärel, sellepärast et ma tean, et liikmed eelistavad, et me peame kinni ja igati põhjustatult meie kellaaegadest just hääletuste jaoks discuter oui. sur le compromis D. Donc je mets le vote. Juste. Non, je veux la liste de vote. Voilà. Alors, euh, simplement par rapport nii, siis lihtsalt äh, võttes arvesse ka täna hommikust arutelu, ma tahaksin ütelda kahte asja. esmalt, meil on uus sõnastus C kompromissmuudatusettepaneku kohta ja siin viiakse sisse siis ka suuline muudatusettepanek ja kolm fraktsiooni toetavad seda äh, muudatust, kui suuline muudatusettepanek sisse läheb. ja erinevalt sellest, mis ma härra De Bakkerile ütlesin, keda siin saalis ei viibi, sellepärast et härra De Bakker tahtis, et ma toetaksin kolme tema muudatusettepanekut, eks viiskümmend kuus, viiskümmend seitse, viiskümmend kaheksa, aga kuna tema ei toeta lõiget kakskümmend kaheksa, algsest resolutsioonist, siis ei, ei, siiski ma olen segamini, ei, ei, see on homne asi. aga siin me räägime siis eh, regionaalpoliitikast ning riiklikest toetuskavadest. Eh, punkt C lihtsalt, nii et vabandan segaduse pärast. kompromiss A. miks te naerate? kas teiega kunagi nii ei juhtugi? kompromiss B, soutenu. B kompromiss B, kaks fraktsiooni toetavad, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. Need kaks muudatusettepanekut seitse, kaheksa langevad ära. pärast äh, lõiget üks, üheksas muudatusettepanek. Äh, meil on ka suuline muudatusettepanek, äh, keegi selle vastu ei ole, kes toetab üheksandat koos muudatusega, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd muudatusettepanek kümme kes toetab, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. lõige kaks, üksteist, Elizabeth Schröderilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, pärast lõiget kaks, muudatusettepanek kaksteist langeb ära. seega läheb hääletuse kolmas lõige, kompromiss C, kus on ka suuline muudatusettepanek ja mis viib selleni, et kolm fraktsiooni toetavad seda, kes on poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. pärast lõiget kolm muudatusettepanek viisteist äh, raportööriti Francis Castexit, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tagasi lükatud, te peaksite ju rahul olema. muidugi me võime üle kontrollida, aga te võitsite, nii et, et see lahendus peaks teile ikkagi sobima. niisiis. aga ma tänan jah, et äh, Te toonitasite veel kord seda, et minu muudatusettepanek lükati tagasi. Äh, pärast lõiget äh, neli kuusteist Elizabeth Schröterilt äh, poolt vastu erapooletud tagasi lükatud seitseteist Veronika Lope Fontanier Elizabeth Morin Chartier poolt poolt vastu erapooletud heaks kiidetud pärast lõiget neli endiselt, kaheksateist, samad autorid. siin on ka suuline muudatusettepanek, mille teeb Rahvapartei. keegi suulise muudatusettepaneku vastu ei ole, seega hääletame poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. pärast lõiget viis, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. pärast lõiget viisteist muudatus kakskümmend, kus suulise muudatusega keegi suulise muudatusettepaneku vastu ei ole, kakskümmend seega koos muudatusega poole, poolt vastu erapooletu heaks kiidetud, pärast viieteistkümne kahekümne esimene muudatusettepanek. samad autoreid kahes osas, ma hääletan esimest osa nüüd. siin ei ole siis sõnu believes that for real ja nii edasi, kes on esimese osa poolt raportöör on vastu, kes on esimese poolt? kes on vastu? erapooletud, ma usun, et esimene osa on heaks kiidetud, aga kontrollime. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kakskümmend kolm poolt, neliteist vastu, kolm erapooletut, esimene osa on selgelt heaks kiidetud. nüüd hääletame kogu ülejäänud teksti kahekümne esimeses muudatusettepanekus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd lõige, pärast seitsmeteistkümnendat lõiget kakskümmend kaks Elizabeth Schröderi poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. pärast lõiget seitseteist kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend ma võib-olla jah, läksin liiga kiiresti, aga kakskümmend kolm hääletame. ma vist jah, läksin liiga kiiresti edasi. hääletus on nüüd äh, lõppenud. kolmteist poolt, äh, kakskümmend seitse vastu, tõepoolest liiga kiirustades andsin teada tulemused. aitäh sellise äh, tähelepanelikkuse eest. kakskümmend neli Prantsus kast eksport vastu, erapooletud heaks kiidetud, kas oleme nõus? ja jällegi pärast seitsmeteistkümnendat lõiget kakskümmend viis sama autor poolt vastu erapooletud tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt vastu erapooletud heaks kiidetud kakskümmend seitse poolt vastu erapooletud kontrollime üle kahekümne seitsmenda hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kaheksateist vastuseid, äh, see on heaks kiidetud. esimene muudatusettepanek on Elizabeth Schröderilt poolt, vastu ja erapooletud heaks kiidetud jällegi eh, teine muudatusettepanek samalt autorilt poolt vastu erapooletud heaks kiidetud. pärast põhjenduspunktid C kolmas muudatusettepanek eh, Veronika Lope-Fontanier, Elizabeth Morin-Chartier poolt vastu erapooletud heaks kiidetud. pärast eh, põhjenduspunkti F kompromiss A kahelt fraktsioonilt poolt vastu erapooletud heaks kiidetud. G põhjenduspunkt muudatus viis Prantsus Kosteks poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud ning äh, põhjenduspunkti Ott, muudatusettepanek kuus samalt autorilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teen ettepaneku, et kontrollime elektrooniliselt lõplikku hääletust kogu arvamuse eelnõu kohta, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, tundub, et üks äh, rahvaporteist on äh, üle Äh, nii et palun, härra Ööri, valige välja rahvaparteist, kes ei saa hääletada. kas nüüd on korras, jah? hästi, kõik on korras. hääletus paneme kinni siis. hääletus on lõppenud, kolmkümmend kuus poolt, üks vastu, kolm erapooletut. arvamus edastatakse seega regionaalasjade komisjonile kes saab arvestada sellega ka oma hääletuse raames. homme. Euh, nüüd punkt kuusteist ja sõna saab meie kolleeg Kinga Könts ja tema räägib äh, arvamuse eelnõust kultuurikomisjoni äh, arvamuse kohta hariduse ümbermõtestamine. tegemist on raportiga, mis, mille puhul siis tahetakse meie arvamust. palun, proua raportöör, teil on sõna tutvustamaks üheksakümmend üheksat muudatusettepanekut, mis on tehtud teie arvamuse eelnõule, aitäh! Thank you very much! suur tänu! jah, me koostame arvamuse komisjoni nimel ja kohe alguses me hakkasime siis ka mõtlema selle peale, kuidas selgelt määratleda oma pädevuste piirid. ja meie panime rõhku just sotsiaalse integratsioonile, sotsiaalsele kaasatusele, teiselt poolt hariduse sisule, horisontaalsed oskused eh, ja loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatikaalased oskused. Eh, ja me saime üheksakümmend üheksa muudatusettepanekut seitsmeteistkümnelt kolleegilt ja me üritasime neid grupeerida ja osa neist puudutasid seda katastroofilist olukorda, mis noorte hulgas valitseb, noorte tööpuudus. me saame seda teemat veel laiendada muudatusettepanekutega siin tekstis. ja väga selgelt paljud kolleegid toetavad seda, et eh, palume suurendada investeeringuid haridusse, vaatamata sellele, et liikmesriikidel on kriisi järgselt väga suured Eh, finantsprobleemid, nii et seegi on meil väga selgelt välja öeldud. on selliseid muudatusettepanekuid, mis puudutavad õppekava ja hariduse prioriteete, me peame siin olema ettevaatlikud selles osas, et kuidas vaadata, eh, kus meie pädevus täpselt on, kus piirid ees on. Eh, tähtis on, et juhtkomitee, komisjon ka meie ettepanekuid aktsepteeriks et kultuurikomisjon neid aktsepteeriks. aga mõned muudatustepanekud on vägagi kooskõlas meie pädevustega, kuidas paremini kaasata erinevad sotsiaalsed rühmad eh, haridusse nõnda, et eh, nad hiljem jälle saaksid aktiivsemalt osaleda tööturul ja ka erivajadustega õppurid on käsitlemist leidnud muudatusettepanekutes ja sellegi saame sisse panna. samas on ka muudatusettepanekuid, milles soovitatakse kasutada õppurite laenude skeeme, et nad saaksid oma õppetöö lõpule viia. me mõtleme selle peale ja mõned kolleegid on öeldud, et tööandjate organisatsioonide, ettevõtete, haridusasutuste, sotsiaalpartnerite liikumiste, noorte esindajate eh, koostöö peab kindlasti paranema. Eh, jah, võimalikult kiiresti teeme kompromissettepanekud omalt poolt. Eh, üheksateistkümnendaks juuniks tahab, palume nad esitada ja hääletamine siin komisjonis toimub kahekümnendal juunil. vari äh, Äh, raportööride kohtumine on kavandatud neljandal, siis me arutame läbi need äh, potentsiaalsed kompromissid ja kultuurikomisjon võtab raporti vastu seitsmeteistkümnendal septembril pärast suvepuhkust. nii et see oligi enam-vähem äh, meie plaan tulevasteks sammudeks äh,. Merci. aitäh liberaalide nimel härra Meenova. proua Vist äh, Meenova. suur aitäh, esmalt tahaksin äh, tänada raportööri väga hästi ettevalmistatud äh, dokumendi eest ja tahaksin fraktsiooni nimel mõningatest mõtetest rääkida. esmalt kolmas punkt ning see puudutab mm, üliõpilaste erinevaid vajadusi, eriti sotsiaalselt haavatavate omi komisjon tegi ettepaneku teksti lõpu mahatõmbamiseks. ehk siis tahetakse maha tõmmata puuetega inimeste osa, aga ma arvan, et hea oleks, kui see jääks alles. aga võib-olla me ei peaks siis erinevaid rühmi konkreetselt mainima veel. vabaühendused tuleks kaasata. Äh, koolist varase lahkumise mm, jälgimise vaatlusesse. sellel on tõsised tagajärjed ja mm, laste koolituse ja hariduse poolt võib üldiselt arvestada ka äh, lastevanemate või perekondade rolli, aga ülejäänud osas ma arvan, et me saame toetada raportit, aitäh. Danuta Jezlovetska. Danuta Jezlovetska, palun suur aitäh, lugupeetud e, esimees, ma tahaksin tänada proua Kantsi arvamuse ettevalmistamise eest ja ma tahaksin juhtida tema tähelepanu sellele, et asendasin sõna koolitus sõnaga kvalifikatsioon artiklis kolm, selleks, et arvestada oskuste ja kvalifikatsiooniga, mis äh, saadakse ka pärast seda, kui tegelikult äh, ametlik äh, koolitee on lõppenud. ja ma kutsuksin üles isegi veel kaugemale minema. ning võib-olla teadmised oleks õige sõna sellepärast, et see on see, mille põhjal inimene tööle võetakse ja mis otsustab ära tema karjääri. tahaksin ütelda, et äh, haridussüsteem ei saa jääda eraldiseisvaks äh, tööturust ning äh, reaalsest majandusolukorrast. püsiv dialoog kooliasutuste ning tööturuorganismide vahel võimaldab meile tagada parema kooskõla nende kahe maailma vahel. aitäh! aitäh, kas on veel kolleege, kes soovivad sõna võtta? Just... tänan. ma tahaksin lihtsalt kiita raportööri raporti eest ja öelda, et mina usun, et tegemist on ülimalt tähtsa raportiga ja tervitan mitmeid muudatusettepanekuid, mis raportile tehti, eriti neid, mis kutsuvad üles tunnustama varasemat äh, varajast õppimist ja me teame, et ka teadis on tulemas selle kohta komisjonilt see eh, varasema õppe tunnustamine ja mitteametliku, mitteformaalse hariduse tunnustamine on ka väga oluline valdkond, mida võib-olla peaks ka käsitlema. ja tähtis on tagada, et katkematult kulgeks eh, haridustee ja peab mõtlema nende peale, kes koolist välja langevad Äh, tähtis on, et äh, seda ei juhtuks ja et neil oleks võimalik järk-järgult oma oskused välja arendada. ja väga tähtis on, kui me räägime praktikast äh, ja õpipoisi staatusest, siis tähtis on ka mõelda selle praktika koolituse kvaliteedi peale, mis peab toimuma see koolituse andmine tööandjate, sotsiaalpartnerite ja kutseharidusorganisatsioonidega koostöös. suur aitäh, kas on veel sõnavõtusoove? komisjon, kas soovib sõna? ei. hästi, seega siis ma annan sõna nüüd jällegi Kinga Köntsile. Thank you very much. suur tänu, suur tänu ka märkuste eest nagu juba öeldud, meil toimub variraportööridega juba neljas kohtumine õige pea ja te nimetasite ära kõige tähtsama minu raportis. jah, samas kui me hakkame äh, nendest kaitsetutest rühmadest rääkima, kas me peame nad kõik üles loetlema, see on alati probleemiks või siiski piirdume vaid mõnedega me arutame seda põhjalikumalt kolleegidega, ma olen avatud mis tahes häi-, headele eh, lahendustele, jah, koolist väljakukkumise ärahoidmine on üks väga, väga suur ja tähtis teema, meie eesmärgiks ka strateegias kakskümmend kakskümmend on eh, vähendada koolist väljakukkumist ja ka tõesti eh, selleks peab muutuma õhkkond koolides, et me oma eesmärgi saaksime täidetud. jah, mm, koolitus, kvalifikatsioon ja teadmised, need mõisted ja kuidas nad omavahel eh, suhtestuvad. minu jaoks on kõik pädevuse teema. ma arutan muidugi sellekohaseid muudatusettepanekuid proua Neve Taalovaga, kes kultuurikomisjonis on raportööriks ja tähtis on, et meie komisjoni arvamus oleks ähm, aktsepteeritav ja leiaks toetuse ka kultuurikomisjonis ja sellepärast ma paningi nii palju rõhku pädevuste piiritlemisele, et mis kuulub kultuurikomisjoni pädevusse ja mis kuulub meie komisjoni pädevusse. selge see, et need pädevused ei ole alati nii äh, täpselt piiritletud äh,, sest haridus Äh, mõjutab ju tööturgu. aga peame vaatama, kuidas täpselt siin talitada. ja ma olen nõus ka äh, selle märkusega, et haridussüsteemi ei saa käsitleda isoleeritult ja tähtis on koordineerimine, jah, meiegi tahaksime sellele veelgi suuremat rõhku panna nüüd see mitteformaalne, informaalne haridus ja kuidas seda hiljem tunnustatakse. ja ka loodusteadusi peab palju paremini arvesse võtma, see on tähtis mõlemale komisjonile. tähtis on, et tunnustataks nende oskusi, kes on omandanud omad oskused informaalselt, mitte morfaalselt me arutame, kuidas kõige paremini see teema raportisse panna. jah, ja see jälle see katkematu tee, haridustee. vaatame, mida meil annab siin paremini välja pakkuda. nii et suur tänu veel kord märkuste eest ja üritame tõesti koostada arvamuse, mis annab oma panuse, kasuliku panuse kultuurikomisjoni raportisse. jah, aitäh me seega lõpetasime selle päevakorrapunktiga. me vaatame kompromissid läbi üheksateistkümnendal ning äh, hääletus toimub kahekümnendal. Äh, seitseteist päevakorrapunkt ning äh, ma saan aru, et raportöör härra Töits ei saa kohal viibida. härra Ööri asendab teda. tegemist on arvamusega Inta komisjoni jaoks. see puudutab kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu liidu riigihangete siseturule ning menetlusi, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihangete turgudele. infokomisjonis on raportööriks Daniel Kaspari ja praegu siis me vaatame läbi muudatusettepanekut ja neid on nelikümmend. härra raportöör, palun. E, ma tänan. härra Deutsch, jah, tõesti ei saanud täna siin olla ja tal on täiesti mõjuvad põhjused. nimelt tema perekonnas on rõõmus sündmus aset leidnud ja sellepärast e, on aset leidmas ja sellepärast ta ei saa siin täna olla. ma ei hakka üle kordama seda, mida ma olen varem öelnud, aga mõte on selles, et maailma äh, suured äh, majanduspiirkonnad kaitsevad oma turgusid väga energiliselt ja meie oleme samas väga avatud mõnede oma põhiliste konkurentide suunal ja sellepärast komisjon ongi nüüd läbi vaadanud turgudele juurdepääsu teema ja juurdepääs just riigihanke turgudele on olnud eh, analüüsi objektiks ja juhtkomisjoniks, nagu öeldud, oli siseturu, vabandust, oli Inta komisjon ja ka kuulamine sel teemal on juba aset leidnud ning loodetavasti septembrikuuks valmib eh, eelnõu ja jaanuarist läheb asi täiskogu ette. ja meie komisjonist eh, Tomas Toit, Tomas Deutsch on vastutav meie komisjoni arvamuse eest. nimelt tööhõive ja keskkonnastandardid, VKE-de toetamine Eh, rahva tervisestandardid eh, ja nendest kinnipidamine. muudatusettepanekud oleme teinud selle kohta, samuti sotsiaal- ja keskkonnaalane mõju on midagi, mida peab regulaarselt hindama. samuti struktuurilise tööpuuduse vastu on vaja võidelda ja härra Deutsch ütles, et just struktuurilise tööpuuduse küsimused vajavad paremat eh, käsitlemist Äh, raportis, aga me ei tohi jällegi oma pädevusest kaugemale minna. üheksateistkümnendaks juuniks palun esitada muudatusettepanekut. ja me oleme oma kolleegidelt juba saanud mitmed muudatusettepanekud kätte. teised ei ole veel oma muudatusi Eh, esitanud. inimõigused kolmandates riikides, jätkusuutlik majanduskasv ja areng arenguriikides, need on rahvusvahelise tööõiguse teemad. ja sotsiaalne jätkusuutlikkus peab samuti muudatusettepanekutega suurema mõjujõu saama raportis härra äh, Deutsch on öeldud, et äh, juba saadud märkused on väga asjakohased. näiteks muudatusettepanek seitseteist juhib tähelepanu sellele, et turu äh, piiramine võib tööturgu liikmesriikides piirata ja kitsendada, mis on jälle vastuolus Euroopa Liidu majanduse arengu eesmärkidega. härra Deutsch kavatseb õige pea kokku kutsuda variraportöörid, et leida siis ühisnimetaja mitmete muudusettepanekute puhul. neli kolleegi on oma märkused esitanud, nii et ma usun, et ei teki probleeme, kindlasti on võimalik neil isekeskis kokku leppida. Äh, Birgit Sipel, puis... Birgit Sipel ja siis härra Kreutzmann. ja, suur tänu, proua Äh, esimees, aeg on juba hiline ja sellepärast ma teen lühidalt, tõepoolest äh, vähesed kolleegid on teinud muudatusettepanekuid ja minu arvates samas lähevad need muudatusettepanekud äh, õiges suunas ja ma olen üsna kindel, et need diskussioonid, mis meil veel ees seisavad raportööriga, annavad häid tulemusi. ma tahaksin juhtida tähelepanu paarile punktile, mis minu arvates on olulised üks on kindlasti see, et meie suhetes kolmandate riikidega ei avaldaks me survet, e, e, et nad seal rohkem privatiseerima hakkaksid. meie arvates on tähtis e, see, et nad ise saaksid otsustada, kas nad privatiseerivad või mitte kuidas paremaid tulemusi saavutada. nüüd, mis puudutab eh, turgudele juurdepääsu piiramist, siis ma arvan, et eh, sellise võimaluse peaks avatuks jätma, kui eh, tegemist on töövõtjate õiguste põhjaliku rikkumisega, ILO konventsiooni sätete rikkumisega, sellele ILO konventsioonidele selles vallas on juba viidatud ning Äh, samuti Euroopa Liidus arutatakse seda, äh, kuidas üle kontrollida need kõige madalama mm, hinnaga pakkumised, et kas seda äh, peaks tegema ja teiseks ka sotsiaalsete normide järgimist on vaja palju põhjalikumalt kontrollida. ma usun, et meil õnnestub raportööriga kiiresti kokkuleppele jõuda. härra Kreutzmann. suur tänu, proua eesistuja. artikkel kakssada seitse on meil aluseks ühtne kaubanduspoliitika ja Euroopa Liit, eh, kui ta peab eh, läbirääkimisi eh, kaupade ja teenuste turul Euroopa Liidus, siis peab ta silmas pidama ka seda, milline õiguslik olukord on nendes kolmandates riikides ja kuidas seal tingimusi järgitakse ja siin on kõneks eh, riigihangete puhul vastastikune võrdväärne kohtlemine Euroopa Liit ja kolmandad riigid ning eh, eh, kindlasti on vaja mõelda selle peale, et riigihangete direktiivi täiendada, see on praegu juba menetluses ning ma leian, et kõik meie komisjoni pädevuse aspektid tuleb ära kasutada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 ning seetõttu on vajalik ka käesolevas tekstis seda silmas pidada. oluline on kohustada liikmesriike selleks, et sotsiaalseid ning äh, tööõigusest lähtuvaid äh, tingimusi tuleb kinni pidada. neljakümne viiendas artiklis on öeldud, et äh, ei tohiks riigihankeid anda sellistele lepinguosalistele, kes ei pea sotsiaalsetest ja töötingimustest kinni. ning nende vastu on äh, võimalik esitada hagi juhul, kui tegemist on äh, lapstööjõu või muu sarnasega. artiklis kuuskümmend kuus on toodud ära päris lai ulatus sotsiaalsetest kriteeriumitest äh, ning õiglase kaubanduse tingimustest. avalik Äh, lepinguosaline, kes on teinud äh, madalama pakkumise, peab äh, selgitama väga selgelt seda, et isegi mm, sellisel juhul hoitakse kinni sotsiaalsetest ja tööõiguse tingimusteks. kui selliseid, sellistest tingimustest kinnipidamist ei ole võimalik tõendada, siis peavad nad oma pakkumise tagasi võtma ning turule ligipääsu instrumendi osas ei ole see käesoleva ettepaneku sisu ja seetõttu teeme muudatusettepanekud, selles osas tuleb tagasi lükata. aitäh, kas on veel sõnavõtusoove? ei, härra Jüri, ei, ei. üheksateistkümnendal vaatame kompromissid läbi ja hääletame jällegi kahekümnendal ja nüüd saab sõna Edith Estrella. ja tema räägib meile määruse eelnõust Euroopa Komisjoni poolt, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid ja millega muudetakse direktiivi kaks tuhat üks kaheksakümmend kolm ja sellega seotud määrust see on siis kaheksateistkümnes päevakorrapunkt. ja samuti üheksateistkümnendas punktis. siin on parlamendi nõukogu äh, ettepanek äh, in vitro diagnostika meditsiiniseadmete kohta ja me viime läbi ühise arutelu nende kahe teksti kohta. proua raportöör, teil on sõna nüüd ning siin tuleb arvestada ka sellega, et tegemist on kahe tekstiga, mida arutatakse ka keskkonnakomisjonis ning raportöörideks on seal Dagmar Rott-Berend ja Peeter Liise. ja meie poole pöörduti arvamuse koostamiseks, palun. Merci beaucoup, madame la president Uh, caros colegas, em primeiro lugar quero agradecer os contributos que, nos, que me foram. Head kolleegid. Ah, suur tänu nende ettepanekute eest, mida kolleegid on teinud, muudatusettepanekuid on tehtud mitmeid. Neid on meditsiinitoodete jaoks kuuskümmend ja vitrodiagnostikaseadmete jaoks kakskümmend enamik nendest muudatusettepanekutest äh, Nende eesmärk on äh, teha diagnostikat teostavate inimeste jaoks töökeskkond turvalisemaks ning et äh, kasutajad saaksid neid seadmeid samuti turvalisemalt kasutada. mitmeid muudatusettepanekuid on siin hulgas ka, mida ma toetada ei saa sellepärast et need lähevad meie komisjoni pädevusalast välja. Te teate ju, et meie pädevus on üsna piiratud ning me ei tohi lihtsalt üle minna nendest õigustest ja pädevustest, mis meie komisjoni jaoks paika on pandud. keskkonnakomisjonis tehti sada muudatusettepanekut. muudatused siis mis tulevad äh, härra Pungeri poolt, äh, lähevad minu arust õiges suunas. vaja on seista selle ees, et äh, meditsiinitooted oleks niimoodi loodud, et neid on turvaline kasutada. ja ma tegin ka selle sisulise ettepaneku ning ma arvan, et selles osas jõuame kindlasti kompromissile. teeksin siin vastavat ettepanekut viisteist ja kakskümmend seitse ning äh, viiskümmend kaks samuti proua Harkinilt. koostöö, koostoimes teiste muudatusettepanekutega ei saa ma neid kõiki toetada, äh, sest äh, ma juba ütlesin, et ma kahtlen, et need muudatusettepanekud, mis on tehtud, on meie pädevusalas. üheksateist Eh, kakskümmend kolm, eh, härra Boulogne ja teised eh, kolmkümmend viis, kolmkümmend kuus ja viiskümmend neli Harkinilt ning viiskümmend üks, viiskümmend kaks härra Boselt. siin on veel mitmeid muudatusettepanekuid, mis on seotud äh, küsimustega, mis ei ole meie komisjoni pädevustega jällegi kooskõlas. kakskümmend kaheksa, kolmkümmend ja kolmkümmend kaks, ühe, kakskümmend üheksa ja viiskümmend kaks proua Harkinilt, kolmkümmend kolm samuti ei kuulu siia hulka, aga see ei tähenda, et ma ei oleks põhimõtteliselt nendega nõus aga minu mure puudutab seda, et tööhõivekomisjon ei ole pädev nendes küsimustes äh, sõna võtma. kakskümmend viis. siin on tegemist õigusalase tekstiga ning teie ettepanek on äh, minu arust ülemäärane. härra Lamberti tehtud ettepanekud, nende puhul tahaksin ma pigem selgitust sest ma ei saa päris täpselt aru, mis nende muudatusettepanekute ja sõnastuste eesmärk konkreetselt on. ning viiskümmend seitse, ka selle puhul tekib mul küsimuse, küsimusi. ma arvan, et komisjoni algne tekst on kusjuures siin parem. aga viitekümmet kaheksat saan ma selle poolest toetada. ning proua Harkin ma tahaksin paluda kaheksateist ja kuuskümmend on need muudatusettepanekud, äh, mida te olete teinud, ehk saate selle kohta paar selgitavat sõna öelda. siin on äh, hambapolikliinikutest juttu. me räägime siin teravate instrumentidega võimalikust äh, vigastamisest aga minu käsutusse on jõudnud info, et sellised suunised äh, ja institutsioonid on ikkagi ka meie praeguse õigusakti järgi reguleeritud. see on direktiiv kolmkümmend kaks äh. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on teinud muudatusettepanekuid äh, me võtame need arutada ja edasi in vitro diagnostika meditsiiniseadmed ja siin ka on muudatusettepanekuid tehtud, kakskümmend on neid kokku, nagu ma juba eelnevalt ütlesin. kaksteist härra Bulloolt, seitseteist kuni kakskümmend on need muudatusettepanekud, mida ma saan toetada. kümme, üksteist, kaksteist, neliteist, kuusteist, härra Bullund jälle. Nende puhul, nagu juba öeldud, ei ole minu arust meie pädevuses need muudatusettepanekud teha. ja seetõttu on minu arust ka kahtlane, kas käesolevas raportis on ikkagi nende õige koht ning lisaks arvan ma, et me oleme väga olulise panuse keskkonnakomisjoni tööle juba teinud. ka mina olen selle komisjoni liige. ja ma arvan, et äh, töökeskkond igal juhul saab paremaks selle läbi. meditsiinidiagnostikaseadmete kasutajate turvalisus on äh, suurem, samuti meditsiinitöötajad ja kõik äh, erakasutajad, kes neid tooteid kasutavad nende oht saada kahjustatud või ähm, vigastatud äh, nende seadmete läbi on väiksem. sellistele eesmärkidele peaksime me eelkõige meie komisjonis keskenduma ning tervishoiuga seotud teemad oleksid pigem Keskkonnakomisjoni pädevuses. Äh, nii palju tahtsingi öelda, suur tänu kolleegidele muudatusettepanekute eest ning äh, arutelu eest. Philippe Boulan, puis Marine Harkin suur aitäh, ma tahaksin tänada proua Estrellat eh, tehtud töö eest, härra Puland, ning eh, selle eest, et ta on äärmiselt avatult eh, suhtunud minu osadesse muudatusettepanekutesse. ma sain aru jah, et teil oli teiste osas teatud piira, teatud kriitikat, sest et te väidate, et see läheb meie pädevusalast kaugemale aga see üllatab mind, sellepärast et ma tegin muudatusettepanekuid eelkõige kasutajate, patsientide kohta ja töötajate kohta, keda meditsiini eh, seadmed puudutavad in vitro eh, puhul ning eh, nende kahe teksti puhul ma olen nõus sellise üldise lähenemisega, millega tahetakse eh, paremat kaitset nii kasutajate kui patsientide jaoks ning eh, neid ka paremini informeerida. nagu ma ütlesin, mina tahan tagada eh, tervishoiutöötajate, kasutajate ja teiste kaitse ning eraldi käsitlen siin meditsiini äh, äh, jäätmete käitlejate kohta, sellepärast et nad võivad ka ennast vigastada. meditsiinijäätmed on võib-olla selline asi, mida, mille puhul äh, me ilmtingimata ei, ei tule selle peale, et tuleks ka midagi teha, et äh, vältida õnnetuste juhtumist. meil on vaja miinimumnorme sellepärast, et siin on ka elektromagnetväljad äh, segatud äh, ning see puut-, mul on üheteistkümnes ja kahekümnes muudatusettepanek in vitro küsimuses ning samuti tahtsin äh, samuti tõendada seda, kuivõrd oluline on jälgitavus ning kuivõrd oluline on see info, mis on vaja lisada. Nende mm, mm, seadmete annetuse juurde, mis kolmandatele riikidele on mõeldud vahel Eh, seda infot ei ole, vahel ei ole ka koolitust tagatud ning ei kaitsta samuti kasutajaid ega ka elanikkonda, kes üldse ei tunne neid seadmeid, nii et siin on ka omad ohud. ning need on minu muudatusettepanekud üheksateist ja kakskümmend kuus ning in vitro puhul neliteist, viisteist, muidugi mõista ma eh, kuulasin ära ka proua Estrella arvamuse ja ma olen valmis ka temaga koos töötama selleks, see teha kompromissmuudatusettepanekuid ja muidugi ka teistes muudatusettepanekutes olen valmis põhjendama oma seisukohti ja üritame siis leida kas kompromissi või kokkuleppe, aitäh. Mariann Harkin. Mariann Harkin, palun. tänan. ja tänu raportöörile väga konstruktiivsete märkuste eest. Te tegite ettepaneku, et mitmed minu ettepanekud ja ka teiste kolleegide ettepanekud välja jätta, sest nad kuuluvad meie komisjoni pädevusest väljapoole. ma olen valmis teiega seda asja arutama, kui nii on, siis tõepoolest aga üks probleem, te rääkisite mõistetest ja määratlustest, ka ei kuulu meie komisjoni pädevusse. mina lihtsalt panin sinna sisse mõisted, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud, aga me räägime veel sellest. üks asi, mis minu arvates siiski võiks kuuluda meie pädevusse, on kolmekümne viies muudatusettepanek, kus ma räägin sellest, et komisjon tohib vastu võtta ainult rakendusakte või delegeeritud akte ja seda mitte sisuliste, mitteolulistes elementides ja meie arvame, et Eh, ohutusnõuded on peatähtis element ja sellepärast kuulub meie pädevusse ja meie arvates sellepärast ka komisjon ei tohiks delegeeritud akte selle kohta vastu võtta, aga jällegi me võime seda hiljem arutada ja vaatame, kas see kuulub meie pädevusse või mitte. suur tänu selle eest, et terve rea ettepanekuid võtsite vastu minu poolt. Te küsisite eh, kahe kaheksateistkümne ja kuueteistkümnenda kohta, nimelt süstla nõelatorked. mina saan asjast aru nii, et raam äh, lepingus praegu ei kuulu äh, näiteks hambaravi, hambaraviteenused, kui seal äh, süstitakse, siis see olukord ei ole hõlmatud, aga mm, on võimatu seal ilma läbi ajada. nii et mina teen ettepaneku, et oleks eraldi arutelu selle üle, et kuidas talitada sellistes juhtumitega, aga jällegi arutame seda hiljem. ma lihtsalt selgitasin, millisest loogikast ma lähtusin, kui ma eh, tegin muudatusettepanekud eh, kaheksateist ja kuusteist. aga jah, ootan teiega koostööd ka kompromissettepanekute kallal ja loodetavasti me lepime kokku ka muude ettepanekute osas, mis praegu teil ei olnud vastuvõetavad. kas on veel sõnavõtusoove? ei ole, sellisel juurel, juhul kas komisjonist äh, keegi soovib sõna võtta? jah, palun. suur tänu, ma tänan saadikuid märkude eest, meil oli väga rikastav kogemus täna. Äh, täna hommikul olime ENVI komisjonis, praegu pärast seda olime IMCO komisjonis ja nüüd tulime sealt otse siia ja lõpetuseks on siis meil võimalus olla teie komisjonis, sest me tahame teada, kuhu, millistel seisukohtadel olete, eesmärk on ju meil üks. tähtis on, et see ettepanek tõesti tagaks kõige kõrgemal tasemel kaitse patsientidele Euroopas ja sellepärast me austame väga seda tööd, mida te teete, te üritate konsensusele jõuda saadikute vahel, sest Eh, jah, meie eh, järeldus on, et muudatusettepanekud, mõned lähevad ikka väga erinevates suundades, aga mitte alati nii ja me saame aru, et siin on tegemist keeruliste teemadega ja oleme valmis teile abi andma tehniliselt, et teil oleks võimalik konsensusele jõuda. ja me saame teiega ka rääkida sellest, kuivõrd teostatavad on ühed või teised muudatusettepanekud, mis teie poolt on tehtud. nii et ma usun, et kui me seda kõike koos arutame, siis jõuame kiiresti kokkuleppele. me saame aru, et tegemist on väga kiireloomulise teemaga ja meie jaoks on prioriteetne see, et nende ettepanekutega veel teie koosseis eh, lõpule jõuaks, sest need tagavad ju eh, meie patsientide kaitse. väga tähtsaid muudatusettepanekuid on esitatud, mis meie arvates äh, Äh, vajavad kaalumist, võib-olla mõned aspektid äh, nendest vajavad kaalumist, näiteks äh, klassifikatsioon, CMR klassifikatsioon ja mm, siis nanomaterjalide küsimus, mõned seadmed, kus nanomaterjali on kasutatud ja veel üks nimelt tähtis on ju tagada ja ka siin komisjonis hea seista selle eest, et äh, ametiasutused hakkavad ka ellu viima kõike seda, äh, mida siin kavandatakse. nii et suur tänu tänaste arutelude eest ja me oleme valmis ka oma panuse andma teie komisjoni töösse. suur aitäh, proua Estrella. Edith. Edith Obrigada, senhor president. Eh, quero agradecer. suur tänu, proua esinaine, ma tänan kõiki kolleege, kes on andnud oma panuse sellesse töösse ning on oma arvamuse välja öelnud. ja ma tahaksin teid tänada ka selle eest, et te olite valmis ka erinevaid ettepanekuid kolleegidelt oma arvamusega siduma sest äh, need ettepanekud on võimalus, võimalik äh, ka kompromissideks kokku panna. ma loen põhjalikult läbi kõik äh, ettepanekud pärast seda informatsiooni, mis kolleegidelt praegu välja öeldud sai. järgmiste päevade jooksul hakkan ma nende ettepanekute kallal tööle ning äh, vaatame siis veel kord üle, mis kolleegid kommentaariks ütlevad. ma kindlasti ei hakka siin korraldama väga palju kohtumisi, sellepärast et mul oli väike õnnetus ja ma ei saa ennast väga hästi äh, Eh, liigutada praegu, aga kindlasti olen ma kontoris ja e-kirja teel eh, suhtleme edasi. komisjoni esindaja näitas eh, avatust siinkohal, et tehniliste küsimuste puhul peaks veel edasi analüüsima ning komisjoni toetus selles vallas just eriti tehniliste küsimuste osas on kindlasti teretulnud ja sellega seoses äh, arvan ma, et me kindlasti leiame selle arvamuse osas laia konsensuse. ja et äh, keskkonnakomisjoni enamus loodetavasti toetab seda samuti. proua esinaine, see tegelikult ongi kõik, mis ma tahtsin öelda töötame edasi ja püüame leida kompromisslahendusi. ning loodetavasti saab ka Keskkonnakomisjon siis paremini töötada, aitäh! suur aitäh! ja siin jällegi me vaatame üheksateistkümnendal muudatusettepanekud läbi ja hääletame kahekümnendal. nüüd kahekümnes päevakorrapunkt. see on viimane täna pärastlõunal ning annan sõna David Kaasole, kes on raportööriks arvamuse puhul ning äh, peakomisjoniks on IMCO. ning see puudutab siis teenuste siseturgu hetkeolukorda ja järgmisi samme. härra raportöör sõna on teil ja te saate nüüd tutvustada neid kolmekümmend seitset äh, muudatusettepanekut, mis tehti. suur tänu, kallid kolleegid. ma ei hakka palju aega teilt röövima, sest mulle näib, et oleme leppinud kokku selles, et mitmed muudatusettepanekud lähevad kompromissettepanekusse. Äh, kokku tuli raportile kolmkümmend seitse muutusettepanekut, sealhulgas kolm minult endalt. enamik muudatusettepanekutega olen päri, enamik pälvivad minu toetuse ja me oleme praegu kolme kompromissettepanekuga hõivatud ja need asendavad üheksa esialgset muudatusettepanekut Eh, teenuste direktiivi peaeesmärk on vähendada eh, raiskavat haldamist, eh, halduskulutusi kärpida ja me teame ju, et teenused moodustavad pea poole SKP-st Euroopa Liidus ja tähtis on tõesti tagada kvaliteetsed teenused ja parem juurdepääs kõikidel osapooltel teenustele ja erilist rõhku me paneme nendele meetmetele, mis peavad aitama VKE-sid ja eriti need ühe luugi süsteemid, ühtse kontaktpunkti süsteemid on meil südamel ja samuti pettuseid tuleb vähendada ja ära kasutada ähm, majanduskasvu võimalused, mida internet endas kätkeb ning mm, Äh, samas on mõned muudatusettepanekud, neid ei ole palju, millele ma soovitan vastu hääletada. Need kas ei ole selle teema eesmärkide koha pealt aktuaalsed või on neil mingid muud puudused. ma olen nõus sellega, et me koostame äh, sellise teksti lõpuks, mida isegi need, kelle muudatusettepanek tagasi lükati, saavad toetada. tähtis on, et et tulu tõuseks äriühingutele, tarbijatele ja et meil tuleks selge sõnum. vähem pettust, sest pettused vähendavad tulusid ja sellega vähenevad summad, mis eraldatakse sotsiaalsetele teenustele. ja tähtis on ka, et meie tarbijatel oleks suuremad valikuvõimalused ja nende õigused paremini kaitstud Äh, VKE-de puhul on tähtis, et nad saaksid olla mobiilsed ja konkurentsivõimelised. ma tänan kõiki kolleege ja variraportööre koostöö eest, kaasalöömise eest ja ma usun, et meil on valmimas arvamus, millega me saame kõik nõustuda. Jutta Steinrück. Jutta Steinrück, palun. jaa ähm,, wir als beschäftigt- meie tööhõivekomisjonina peaksime hoidma ikkagi oma pilku just töövõtjate positsioonil meie siseturul. eriti kui teenuste direktiivist räägime, siis see kindlasti ei ole olnud mingisugune tähetund Euroopa töövõtjatele ja mind ei pane imestama, et mitmed kolleegid nii nagu ka mina sealhulgas, oleme selgeks teinud, et parendamisruumi on siin palju, eriti mis puudutab sotsiaalseid tingimusi, töötingimusi ning ka töövõtjate positsiooni sotsiaalsete õiguste taotlemisel. sest siin on ka praegu, nii nagu enne, suured lõhed ja Euroopa kodanikud, töövõtjad ootavad meilt, et me midagi olulist muudaksime siin minu arust on äh, sotsiaal- ja panga, äh, palgatumpingu äh, suured lõhed ning meie head töötingimused peaksid olema Euroopa standardiks. seda me saavutame ainult siis, kui me ütleme, et igal pool peab olema ühisturul tagatud võrdväärse töö eest võrdne palk ja see ei tähenda mitte ainult naiste ja meeste äh, palgavõrdsust, aga see tähendab tõesti võrdväärse töö eest võrdse palga maksmist. ja selles osas peaksime kindlasti veel läbi arutama, kas minu muudatusettepaneku põhieesmärk võiks siia integreeritud saada. minu ettepanekud üksteist ja neliteist on ka minu äh, fraktsioonile väga olulised, äh, sellepärast et äh, oluline on võrdsed õigused tagada Euroopa töövõtjatele ja tööandjatele. oluline on see, et kompromissid siin kokku pannakse ning nagu öeldud, siis meie komisjon peab võitlema selle eest, et töövõtjate õiguste eest võidelda ja kaitsta neid ka ühisturul äh, minu muudatusettepanek kakskümmend neli ei ole selles kontekstis mitte ainult oluline, vaid äh, ma räägin siin, et äh, kui töövõtja on näiteks äh, FIE, siis tähendab see, et tema sotsiaalkaitse ja õigused on vähem kaitstud ma arvan, et selles osas tuleb kindlasti veel läbi rääkida mis puudutab üksikuid kompromissettepanekuid, kindlasti me saame suures enamikus siin kokkuleppele, aga ma näen ka, et kolleegid teistest fraktsioonidest mõtlevad samas suunas kui mina ja loodan, et saame selle taga ka enamuse, suur tänu. ma tänan, teen väga lühidalt. kõigepealt tänan raportööri tehtud töö eest ja kompromiss, muudatusettepanekud, ma arvan, me saame neid üldjoontes toetada. ma ise neid ei ole veel näinud, aga ma rääkisin kolleegiga, tema arvas, et me saame enamikke kompromisse toetada, aga ma tahtsin paluda kahte muudatusettepanekut, üks minult endalt ja see puudutab ähm, ametipensionide kaasaskantavust ja teine on minu kolleegilt Eh, Nadja Hirschilt ja see puudutab ühtse digitaalse siseturu lõpuleviimist. Eh, merci. aitäh. härra Kaasa, teil on sõna, palun. I am being told I can use my mother. mulle öeldi, et ma saan emakeeles rääkida, nii et mul on õnne täna olnud. Ehm- niisiis. kõigepealt ma tahan tänada oma kahte kolleegi. nagu ma enne ütlesin, proua Steinstracki muudatusettepanekutega ma olen nõus. ja proua Steinstracki muudatusettepanekud on suures osas juba kompromissettepanekutesse sisse läinud. ja ma olen absoluutselt päri temaga et samad palgad sama tegevuse eest, nii tuleb see sõnastada. aga seda teemat tuleb edasi arutada, nimelt tuleb äh, vaadata, kuidas kõige paremini sõnastada äh, see kompromiss, muudatusettepanek, mis minu käest siis lõpuks tuleb. nüüd teised muudatusettepanekud ECR-ilt näiteks kaks muudatusettepanekut, millele teie viitasite, pälvivad ka minu toetuse, ma olen nendega nõus ja vastu võtnud nad. suur tänu teie märkuste eest. ja nagu ma ütlesin, ma usun, et meil saab olema lõpuks arvamus, millega kõik on päri aitäh raportöörile. ja nagu teiste raportite puhul, mis me täna pärastlõunal läbi vaatasime, ajakava on jällegi järgmine, muudatusettepanekud vaatame läbi. vaatasime just läbi ja siis nagu teiste raportite puhul kompromiss, muudatusettepanekud vaatame läbi üheksateistkümnendal juunil ja hääletus leiab aset järgmisel päeval. nüüd me oleme lõpetanud äh, tänaseks pärastlõunaks oma tööga ning äh, kohtume homme jällegi kell kümme. suur aitäh!